Då återupptar jämställdhetsutskottet sammanträdet och vi går in på den... Eh... me jätkame oma tööga ja läheme edasi siis naiste õiguste komisjoni päevakorra juurde. punkt kaks, päevakorra heakskiitmine. ja ma palun, et te tutvuksite nüüd päevakorraga, sellepärast et siin on tehtud muudatusettepanekuid punkt number kolmteist. on tehtud ettepanek äh, punkt number kolmteist välja jätta. proua Kurmai on AFCO komisjonis äh, sugudevahelise süvalaiendamise osas vastutav, tema otsustas, et muudatusettepanekuid ei tee, nii et seega siis äh, kolmeteistkümnes päevakorrapunkt on maha tõmmatud. punkt number neliteist. proua Saborska. Äh, proua Saborska palvel siis me lükkame selle punkti edasi järgmisele koosolekule. seega siis neliteist on edasi lükatud, järgmine koosolek arutame seda. punkt number viisteist. proua Janaku Takise punkt. ka siin tema enda palvel on see raport edasi lükatud järgmisele koosolekule, seega siis kokkuvõtteks punktid kolmteist on lihtsalt maha tõmmatud ja neliteist ja viisteist on edasi lükatud hilisematele koosolekutele. kui teil märkusi ei ole, siis sellisel juhul kiidame päevakorra koos muudatustega heaks. Läheme edasi nüüd kolmanda päevakorrapunkti juurde ja ma tahaksin teid teavitada kahest koosolekust. esmalt toimub kolmekümnendal novembril homme koosolek ja tegemist on äh, parlamentide vahelise komisjoniga, kes seda korraldab ja teemaks on pere elu lihtsustamine Euroopas. ja muidugi mõista, olete te kõik kutsutud osalema sellel koosolekul ning esimesel detsembril kella kolmest kella kaheksateist viieteistkümneni toimub kuulamine. selle kuulamise korraldab kalanduskomisjon ja teemaks on naised ning kalanduse jätkusuutlik arendamine. kõik, kes naiste õiguste komisjonis selle vastu huvi tunnevad, võivad seal ka osaleda. neljas päevakorrapunkt. protokollide heakskiitmine, tegemist oli siis koosolekutega, mis leidsid aset kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal septembril kui teil märkusi ei ole protokolli osas, mis on ära toodud ka teie kaustades, siis sellisel juhul on protokoll heaks kiidetud. ning nüüd läheme edasi. viiend-, viies päevakorrapunkt. tegemist on roomide kaasamist käsitleva Euroopa Liidu strateegiaga tegemist on väga aktuaalse ja huvipakkuva küsimusega. ning äh, pädevaks äh, komisjoniks siin on libe komisjon ning äh, raportööriks on proua Jaroka. ning meil on täna ka võimalus tema enda suust kuulda raporti ja muudatuste tutvustust. ja hääletus toimub siin homme, palun. Will... jah, aitäh, ma teen lühidalt, tuleb ütelda, et äh, minu jaoks on äh, suureks auks äh, kõneleda siin komisjonis liberaportöörina. viimase viie aasta jooksul on teie komisjon töötanud väga palju selle nimel, et kaitsta romi naiste õigusi ning teil on olnud erinevaid projekte ja pean ütlema, et libe raporti osas olen ma saanud paljuski toetuda ka teie kogemustele ma tahtsin siia raportisse peaasjalikult eh, sisse panna õiguslikke eh, aspekte Euroopa Liidu tasandil, liikmesriikide tasandil ning ma olen üritanud vaadata samuti seda, milline peaks olema institutsioonide vaheline raamistik. Eh, meie komisjon omalt poolt on siia väga vähe lisanud, aga ma usun, et kõige olulisemaks meie eh, jaoks on see, et eh, roomi naiste tööhõivetase on väga madal. Eh, kommunismi ajal idapoolsemates Euroopa Liidu liikmesriikides väga vähesed naised töötasid romides ja see on väga tugevalt mõjutanud nende pereelu, ka nende lapsi. ning romi naised on väga haavatavad, äh, neil ei ole tööd, nad ei suuda endale süüa osta ja seda siis võrreldes äh, Romi meestega. me oleme uuringutest ka näinud, et neid naisi diskrimineeritakse ja nende olukord ei ole võrreldav äh, siin Romi meeste olukorraga nii et äh, me oleme siis näinud, et äh, neid diskrimineeritakse kõikides eluvaldkondades. Ähm, mina teeksin äh, viis ettepanekut muudatusettepanekuteks, üks neist puudutab seda, et neid naisi tuleb aidata tööturuga liitumaks. me teame, et isegi romi meeste seas on töötuse tase väga kõrge ja isegi sellisel juhul, kui äh, kõik nende elus läheb halvasti, kui äh, mehed tööd ei leia, siis me teame tegelikult uuringutest, et äh, pereelu puhul on kõige tugevam mõju just naistel, naised just hoiavad pere koos ning üritavad tööd leida. sellised on siis viimased äh, andmed uuringutest. me loodame, et läbi selle strateegia on romi naistel paremini võimalik osaleda ühiskonnas ka äh, majanduslikul tasandil ning see parandab nende äh, tulevikku, sest praegu on väga keerukas Euroopas koos hoida romi perekondi ja me peame kindlasti selle küsimusega tegelema ja me peame tagama ka nende perekondade jätkusuutlikkuse. kui romi naised ei osale avaliku sektoris ja kui nad ei saa osaleda otsuste langetamisel igal tasandil, siis eh, me ei saa siin positiivseid eh, tulemusi saavutada, nii et me loodame väga, et me saame ka läbi eh, erinevate ühenduste parandada romi naiste olukorda me usume samuti, et kohalikul, riiklikul, rahvusvahelisel tasandil on väga oluline, et naised samuti osaleksid äh, otsuste langetamisel ja ka naised, kes on äh, vähemuste esindajad, nad mitte ainult ei ole olulised perekonnas, vaid ka väikestes kogukondades ja me teame, et olgugi, et on vähe naisühendusi romide seas, aga need, kes, need ühendused, mis toimivad ja on tõhusad, suudavad ka muutusi eh, läbi viia. järgmine punkt on seotud sellega, et me oleme väga vähe siia uusi asju lisatud, aga me leidsime, et väga oluline välja tuua siin, et üheks peamiseks eesmärgiks on saavutada sugude vaheline võrdõiguslikkus, see on üheks peamiseks äh, punktiks siin strateegias ja ma loodan, et ka komisjon võtab selle arvesse. ja samas muidugi mõistame ja võitleme äh, diskrimineerimise vastu ja sellega on tegelenud ka äh, teie komisjon. ning viimaseks, viimane punkt puudutab andmeid, me näeme, kuidas andmete osas on suuri lahk-, gnevusi ja romide puhul ma arvan, et oleks vaja mõõta edu ning oleks vaja mõõta läbikukkumisi strateegia puhul, meil on vaja neid äh, andmeid selleks, et ka strateegiat parandada. siin me räägime kahekümne, kolmekümne aastasest perioodist ja taolisi andmeid on tõepoolest vaja ja kui lubate, siis lõpetuseks tahaksin teid kutsuda ka homsele koosolekule, ma tean, et paljud teist tunnevad huvi akadeemiliste äh, uuringute vastu, siis äh, me ootame külla kahte tippteadlast, üks neist on Ungarist, kes tegeleb just mustlasküsimustega ning äh, teine neist on tegelenud Ungari ning Itaalia äh,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 Vi ehm, vet vilka kunskaper och engagemang suur tänu, me teame, eh, kui palju kogemusi ja oskusi proua Järokul on selles valdkonnas ja ta on aidanud eh, tõsta teadlikkust eh, romide olukorrast seoses vaesuse, koolituse, haridusvõimaluste ja muu taolisega meil on väga hea meel, et proua Jaaraka on konkreetselt uurinud romi naiste ja laste olukorda. nii et äh, suur tänu ja ma annaksin edasi sõna komisjoni liikmetele um,. Thank you very much uh.... suur aitäh, proua Jaaraka. tegemist on äh, hea äh, raportiga, te olete tuntud äh, eksperdina ja mitte asjata. ma arvan, et ma võin toetada kõiki neid muudatusettepanekuid, ainus asi, mis võib-olla minu arust puudu on, ma arvan, et oleks äärmiselt oluline midagi mainida ka parimate tavade ja kogemuste vahetamise kohta. isegi Hollandis näiteks, kus romidega peaaegu mingeid probleeme ei ole, on siiski üldine stereotüüp äh, äh, selline, et äh, mingitest meetmetest ja tegevusest niikuinii kasu ei ole ja ka romide olukord niikuinii ei muutu, ükskõik mis me teeme. nii et selles mõttes oleks hea jagada omavahel parimaid praktikaid, selliseid praktikaid näiteks, mis toimivad omavalitsuse tasandil ja ma arvan, et omavalitsuse peaks kaasama tunduvalt rohkem selliste heade praktikate vahetamisse. nii et ma arvan, et võib-olla oleks hea, kui midagi selle kohta saaks sisse võtta. ja kiire küsimus veel menetluse kohta seoses nende muudatusettepanekutega. ma ei saanud päris hästi aru, need on muudatusettepanekud, mille te esitate libe komisjonis, aga meie hääletame ka siin nende üle ja selles mõttes ma ei saa päris hästi aru, kas meil on võimalus midagi välja pakkuda. ma ei käinud koordinaatorite kohtumisel, aga kas te võiksite mulle selgitada, kuidas see olukord täpselt välja näeb, aitäh? suur tänu, proua Cornelissen, proua Paik Euroopa Komisjonist, palun. Thank you, Chair, and I'd like aitäh ja ma tahaksin ka äh, omalt poolt äh, tänada Olivia Rokat tehtud töö eest äh, nii selle valdkonnaga seos kui ka komisjonis üldisemalt parlamendis selleks, et tähelepanu pöörata romide olukorrale. komisjonil on veel võimalus välja öelda ka oma arvamusi ja võib-olla ma praegu taustaks tooksin välja mõningad elemendid selle kohta, mida meie teeme selles valdkonnas. konkreetsemalt, mis puudutab romide küsimust, me teame, kui tõsine on diskrimineerimine praktiliselt kõikides liikmesriikides Euroopa Liidus ja me teame, et enamik nendest eh, leia, elab äärmises vaesuses ja äärmuslikes tingimustes. aga kahe tuhandendal aastal võeti vastu rassilise diskrimineerimise disk-, direktiiv Euroopa Liidus, mis hõlmab ka romisid. aga nagu igasuguse diskrimineerimisvastas seadusandluse puhul saab tunduvalt enam ära teha, tõstmaks eh, ohvrite teadlikkust ja ka üldist teadlikkust sellise seadusandluse väärtuse kohta, tehes koostööd erinevate organitega liikmesriikides. juba kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Komisjon avaldas analüüsi õigusaktidest ja erinevatest poliitikamehhanismidest Euroopa Liidu tasandil, mis võiksid toetada liikmesriikide meetmeid seoses roomidega me leidsime analüüsi tulemusel, et paljud vahendid on olemas, aga tarvis on muuta neid tõhusamaks ja nende praktikas kasutamist tõhusamaks. Nende paari aasta jooksul me oleme teemaga edasi tegelenud ja komisjon avaldas äh, konkreetselt see aasta raporti raamide sotsiaalse integreerumise kohta ja me rõhutasime, kui oluline sel, selles valdkonnas, võib-olla rohkem kui, kui teistes valdkondades, äh, on arvestada soolise perspektiiviga. Lib-, Libia ise mainis, et äh, romi naised ja tüdrukud on tunduvalt äh, diskrimineeritumad kui teised ruumide rühmad. nii et äh, me peame tegelema ähm, tööhõive tagamisega, vägivalla äh, vastaste meetmetega ja keskenduma sealhulgas ka soolisele mõõtmele ja täpselt samamoodi soolise võrdõiguslikkuse vallas. septembris komisjon võttis vastu strateegia, kus on viis prioriteeti. esimene prioriteet on võrdne majanduslik sõltumatus. majanduslik sõltumatus on see, mis annab kõikidele eh, meestele ja naistele võimaluse kujundada oma tulevikku. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgiks on, et oleks tagatud seitsekümmend viis protsenti meeste ja naiste tööhõive. me teame, et selle saavutamiseks on tarvis tuua tööturule naisi, eh, sealhulgas eriti romide naisi. nagu te teate, septembris Euroopa Komisjon otsustas lüüa ka komisjoni sisese mehhanismi selleks, et eh, vaadata kuidas liikmesriigid on kasutanud ära struktuurifondide ja muude fondide toetuste äh, romide meetmete võtmiseks. me püüame selle aasta lõpuks analüüsi esimese faasiga ühele poole saada aprillis, komisjon avaldab teatise ja see hõlmab Euroopa Liidu raamistiku romide integreerimise strateegiaks. ja me tahame, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend raames liikmesriigid eh, seaksid eesmärgid vaesuse vähendamiseks ja teistes valdkondades ning et need keskenduksid eeskätt eh, haavatavatele sotsiaalsetele rühmadele, sealhulgas ka romid. nii et eh, Livia ja Roka töö selles osas on äärmiselt oluline. aitäh! suur tänu äh,, parastimispaik enne kui ma annan uuesti sõna proua Jarokale, tahaksin vastata küsimusele, mille tõstatas proua Kornelisson. koordinaatorid juunikuus komisjonis otsustasid, et me ei pane kokku oma komisjoni arvamust, vaid selle asemel äh, kiidame omalt poolt heaks muudatusettepanekud, mis lähevad otse Äh, libekomisjoni, me oleme sarnast äh, menetlust kasutanud ka varem, nii et meie võtame vastu muudatusettepanekud, need lähevad otse libekomisjoni ning muudatusettepanekute tähtaeg on jaanuari alguses. hääletamine toimub libekomisjonis veebruaris. nii et äh, kokkuvõtteks annan sõna uuesti nüüd proua Jarokale. aitäh, proua siis te minu jaoks äh, on see teema äärmiselt huvitav ja ma tõesti ootan huviga teie kommentaare ja vaatame järgmiste kuude jooksul, mis edasi saab. Mm, ma loodan, et äh, paljud leiavad selle dokumendi olevat kasu, kasulikku. üks kõige olulisemaid äh, asju minu raportis peale selle majandusliku argumendi äh, et romidele peab äh, andma tagasi võimaluse teha tööd ja siis nad saavad ka oma eluga paremini toime tulla. see on järeldus, mis äh, paljudele on, tuleb teisel kohal, paljudele esimesel kohal, aga parlamendi poolt ja kolleegide nimel ma võin komisjonile öelda, et me toetame teid kõikides nendes sammudes. roomide küsimust on võimalik lahendada üksnes siis, kui rassilise diskrimineerimise direktiiv praktikas korralikult toimib ja sõnum võrdsete võimaluste kohta Euroopas vajab levitamist ja me peame eh, tõsiselt võtma ülesannet levitada praktikat juba olemasolevate vahendite rakendamise kohta, see aitab kindlasti parandada romide olukorda kogu Euroopas. nii et kõik, kes on huvitatud selle sõnumi laiemast levitamisest ja ma arvan, et järgmine aasta komisjon korraldab ka mitu riigivisiiti, siis on meil võimalus täpsemalt vaadata, kuidas näiteks riikides asuvad võrdõiguslikkusega tegelevad organid saavad aidata omalt poolt koha peal kaasa diskrimineerimise küsimuse lahendamisele, aitäh! suur tänu, proua Jaroka. homme toimub siis hääletamine nende muudatusettepanekute üle, enne kui me saadame need libe komisjoni. Läheme nüüd edasi, kuues päevakorrapunkt, naiste vaesus Euroopa Liidus. see päevakorra punkt on meil käsitlusel vastavuses äh, kodukorra reegli viiskümmend, see tähendab, me teeme koostööd tööhõivekomisjoniga. proua Klamm on meie komisjoni raportöör ja Gabriele Zimmer äh, tööhõivekomisjonist. naiste vaesus on samuti küsimus, mida me võime märgata kogu Euroopas, võib märgata, kuidas vaesus levib just naiste hulgas rohkem ja mitte ainult kogu maailmas, vaid Euroopa Liidus ka. ja annaksingi sõna selle teema tutvustuseks. suur tänu, proua juhataja! algusest peale tahan öelda, et äh, ma olen väga rahul, et mul on ol-, on võimalus olla selle äh, olulise teema raportöör. see on teema, millega on tarvis tegeleda Euroopa tasandil. omaalgatuslik äh, raport ja tahan tänada kõiki äh, toetuse eest ka avaliku kuulamise korraldamiseks äh, septembris sellel tähtsal teemal mis puudutab siis raportit konkreetsemalt, siis äh, loomulikult tuleb äh, järgida menetlust, mille sätestavad parlamendi eeskirjad ja seepärast tahaksin tutvustada teile mõningaid peamisi aspek-, aspekte, mis minu seisukohast vaadatuna äh, ja ka avalike kuulamiste tulemuste järelduste vaatenurgast vaadatuna määratlevad naiste vaesuse Euroopa Liidus. esiteks, vaesus on äh, kolmemõõtmeline asi. seal on geograafiline, põlvkondade vaheline ja sooline mõõde. teiseks, praegu Äh, elame ajastul, kus liikmesriigid peavad äh, võtma kokkuhoiumeetmeid selleks, et äh, võidelda sotsiaalmajandusliku kriisiga ja sellepärast on tarvis põhjalikku analüüsi enne selliste kokkuhoiumeetmete võtmist, arvestada selle juures ka sooliste aspektidega naised äh, langevad ümberstruktureerimise ohvriks, eriti ka avalikus sektoris eelarvekärbete tulemusel. Nad kaotavad näiteks töökohti. ning kriis mõjutab samuti ka äh, vanemaid inimesi, puuetega inimesi ja üldiselt võttes kõiki haavatavaid sotsiaalseid rühmi ja seepärast võib öelda, et majanduskriisi mõju on tugevam just äh, haavatavate sotsiaalsete rühmade puhul, kes on ebasoodsas seisus mitmest vaatenurgast vaadatuna. noored ja vanemad, äh, naised, äh, migrandid, vähemused, üksikemad, maapiirkondades elavad naised, kui nimetada mõningaid rühmi minu raportis äh, pakutakse või tuuakse välja mitmed huvivaldkonnad. esimene puudutab äh, vaesuse levikut äh, naiste hulgas. ma soovitan võtta tugevaid meetmeid ja leian, et parlament koos komisjoniga peaks võtma meetmeid ka naist, Euroopa naiste õiguste harta täitmiseks. ja seda laiaulatuslikes konsultatsioonides selleks, et parandada naiste õigusi ning loomulikult liikmesriigid peaksid samuti arvestama soolise mõõtmega oma majanduse taastamise plaanides. teine aspekt puudutab tööjõupoliitikat ja sotsiaalset kaitset. Neid on tarvis selleks, et võidelda naiste vaesuse vastu. ma tahaksin öelda, et meie komisjon teeb tugevdatud koostööd tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoniga ja tööhõive komisjonis on juba vastu võetud arvamus selle raporti kohta. kolmas valdkond puudutab pere- ja tööelu ühitamist vaesuses või vaesuse ohus äh, elavate naiste hulgas. Äh, siinkohal ma rõhutan, kui äh, oluline on aidata ühitada pereelu ja töö, äh, kui oluline on luua äh, ka lastehoiuvõimalusi ja me väljendame kahetsust ka sellepärast, et kahe tuhande teisel aastal Barcelonas võetud kohustused lastehoiu kohta ei ole kaugeltki täidetud. järgmine valdkond puudutab ähm, vaesuse vastu võitlemist vanemate naiste hulgas tarvis on äh, tagada adekvaatne, adekvaatsed sotsiaalkindlustusskeemid äh, vanadele inimestele, sealhulgas eriti vanad, vanematele naistele, kes saavad väga väikest pensioni. järgmine punkt puudutab soolise vägivalla mõju vaesusriskile. siin võib välja tuua seose vaesuse ja koduvägivalla ja inimkaubanduse vahel. kuues valdkond puudutab sotsiaalset dialoogi ja kodanikuühiskonna rolli võitlusest naiste vaesusega. meil on tarvis tugevat sotsiaalset dialoogi. seitsmes valdkond puudutab rahastamise tagamist vaesuse vastase võitluse vahendina selle all ma näiteks mainin struktuurifonde, eriti Euroopa Sotsiaalfondi ja lisaks ähm, konkreetseid kaasrahastatud programme toetavaks naiste integreerimist või taasintegreerimist tööturule ja ka Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend raames nii-öelda eh, nimetatud roheliste töökohtade loomist. ma olen omalt poolt väga avatud ja olen valmis arutama ja koostööd tegema variraportööridega ja eh, ootan kõikide teie märkusi, muudatusettepanekuid. tahaksin ka mainida, et eh, ma pean loomulikult kinni pidama menetlusest mul on samuti hulgaliselt muudatusettepanekuid, mis selle raportiga seoses esitatakse, aga huviga ootan teie kommentaare sellel huvitaval ja tähtsal teemal, aitäh! Eh, suur tänu, proua Plumb! ja nüüd on eh, kõigil võimalus oma sõna sekka öelda ja esimesena on meil sõnasoovijate nime kirjas proua Ledinska palun. suur tänu, proua esinaine. tahtsin võtta sõna oma kolleegi Barbara Madeira nimel. Barbara Madeira on Rahvapartei variraportöör selle raporti küsimuses. proua Madeira ei räägi poola keelt, mina ei räägi itaalia keelt, nii et loen tema kommentaarid inglise keeles ette strateegia kaks tuhat kakskümmend, seal tuleks tuua välja või võitlus vaesuse vastu ja seda, see on oluline. seal tuleks välja tuua ka soolise võrdõiguslikkuse poliitika saatus kriisi valguses. naiste haavatus haavatavus seab neid riskigruppi sotsiaalse tõrjutuse küsimuses ja seetõttu on meie kohus sekkuda programmide ja strateegiate abil. raport oma kõiksuses analüüsib naise kannatusi vaesuse vallas ja toob tähelepanu alla mõningad asjaolud. tagada õiglane õiglased töötingimused, pensioni juurdepääs, haridusele juurdepääs, tõmmata klassi sissetuleku ja samuti ka keele ja rahvusliku kuuluvuse tõttu. ja me peame tagama naiste õigused ka tasuta õigusabi küsimustes seoses partnerite äh, keeldumisega laste isaduse kohta. ma kordan, et äh, meil ei ole vaja luua naiste õiguste hartat, meie õigused on võrdsed meeste õigustega ja meie õigused on samasugused nagu meie meestel, meie äh, poegadel ja meie isadel. me tahame oma õigusi kasutada ja seda teha väärikalt tänu oma sotsiaalsüsteemile. meie Äh, roll on äh, tagada soolise võrdõiguslikkuse poliitikate austamine meie riikides ja poliitikate elluviimine. tuleks peatada poliitikate elluviimine, mis ei ole piisavalt küpsed ja mis seavad naise ebavõrdsesse olukorda. me äh, mängime, me, me maksame siin kõrget hinda rollide jaotuvuse tõttu ühiskonnas me maksame selle eest, et oleme oma perede mootoriks, käivituma panevaks mootoriks ja hoiame neid alal, kuid seame me tegutseme riikides, kus kohalik õigustik ei taga meile äh, turvalisust ei ka tööl, äh, miinimumsissetulek äh, oleks vähim, mida saavutada, me peame naisohvreid kaitsma vägivalla eest nii kodus kui kodust väljaspool, sellepärast et äh, isolatsioon, vaesus toovad kaasa mitmeid ohvreid ja me peame vaesuse indikaatoreid kasutama ja analüüsima sotsiaalseid võimalikke tagajärgi. me peame vaatama, millised on arengud riiklikes ülikoolides, meil peaks olema tasuta telefoninumber, mille abil saaks inimesed oma hädadele vastuseid oma oma emakeeles samuti andmeid konsulaatide, haiglate ja eh, nii edasi asutuste kohta, kust saab abi õiguslikus ja meditsiinilistes küsimustes. samuti tuleb pöörata tähelepanu naistele, kes on eh, lapseootel või eh, kannatavad kroonilise haiguse all. suur tänu! Varmt tack för synpunkterna och då går ordet till Mrs Meissner. ja nüüd anname sõna proua Meissnerile, palun. Thank you, chair. suur tänu, proua esinaine. mina olen tegelikult äh, ALDE äh, variraportöör ja olin tööhõivekomisjonis arvamuse koostaja, aga nüüd äh, esindan siin proua Antonia Barbarot, kes on naistekomisjonis ase variraportööri selles küsimuses ja loen ette selle, mida tema on mulle kirjutanud. ALDE variraportöörina selle raporti küsimuses tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, mis kajastab ka laiemas kontekstis vaesuse soolist dimensiooni. ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kui oluline on muuta praeguseid käitumismustreid ja teha seda stiimulipakettide ja teiste mehhanismide abil pöörates tähelepanu äh, naiste äh, ohustatud gruppidesse ja teha seda laiemas äh, kontekstis. usun, et see poliitiline raamistik peab tegelema arenguküsimustega ja me peame mõtlema seda, kuidas võrdsuse ja diskrimineerimisvastaseid põhimõtteid parimal võimalikul moel rakendada nii, et naes, naeste majanduslikku olukorda parandada, seda kirjutas proua Paravanova ja enda poolt tahaksin lisada veel järgmist. Teie sissejuhatus selle raporti kohta oli väga hea, mainisite, et vaesusel on naise nägu ja ma arvan, et see on tõesti oluline, sellepärast et naiste hulgas kohtab vaesust sageli rohkem kui meeste hulgas. ja naiste õiguste komisjon äh, seetõttu õigusega vastutab selle raporti eest. suur tänu, proua Maisner. ja järgmisena meie ase äh, esinaine proua Marin Šatja suur aitäh, lugupeetud esinaine. esimene aspekt, mida tahaksin toonitada, proua Plamb ja teised äh, kindlasti on sellest ka väga teadlikud, aga äh, see on meie kohustuseks naiste õiguste komisjonis. nimelt me peame tegutsema selle nimel, et tehtaks lõpp naiste vaesusele, sellepärast et mida enam vaesus suureneb, seda rohkem naisi selle all kannatab me näeme, et äh, naised on praegu vaesustumas ja me peame oma tegevuse suunama selle vastu võitlemisele. seda saab äh, selgitada seeläbi, et naised tihtilugu on võetud tööle tähtajaga töölepingutega ning ajutistele töökohtadele me ei saa tunda headmeelt lihtsalt selle üle, et naised äh, üha aktiivsemalt osalevad tööturul. mida rohkem äh, praegu naised osalevad tööturul, seda rohkem nad sõlmivad tähtajaga ja ajutisi töölepinguid. et tegelikult seda enam äh, nad vaesusesse langevad. tegemist on sellega, et me peame võitlema naiste ja meeste vahelise ebavõrdsuse vastu teiseks tahaksin rõhutada järgmist. võttes arvesse kaks tuhat kakskümmend strateegiat Euroopa Liidus, me teame, et järgnevate aastate, järgneva kümne aasta jooksul läheb kaduma viisteist protsenti madala kvalifikatsiooniga töökohtadest ja äh, teisest küljest jälle tekib viisteist protsenti rohkem töökohti juurde kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade osas. siin me peame olema äärmiselt tähelepanelikud, sellepärast et kui me ei võta vajalikke meetmeid, kas või näiteks käesolevas proua Plammi raportis, siis äh, need viisteist protsenti töökohtadest, mis ära kaovad, tegelikult äh, just lähevad kaduma naistele ning Äh, ohvriteks saavad siin olema jah, naised, siis mis puudutab madala kvalifikatsiooniga töökohti. järgmiseks, e, strateegia kaks tuhat kakskümmend osas ma ennist rääkisin kvalifikatsiooni tõstmisest. E, siin me peaksime rõhku panema algsele ning elukestvale koolitusele. kui me kasutame siin ära algse koolituse vahendeid ja e, koolitame paremini ja rohkem naisi, aga kui me samal ajal ei edenda pere- ja tööelu e, e, kokkusobitamist, siis eh, me ei saavuta tulemusi, sellepärast et eh, seetõttu ei saa naised lihtsalt eh, oma diplomite alusel ikkagi lõpuks tööd. kui me nüüd paneme rõhku aga ka elukestvale koolitusele, siis võib tekkida küsimus, kas naised suudavad ühe päeva sisse mahutada kolm tööpäeva ehk siis oma ametialane töö, töö kodus ning töö koolituse osas see tähendab seda, et me peame võtma meetmeid selleks, et naised saaksid kasutada, kasu paindlikust äh, tööajast, mis võimaldab neil ära kasutada oma koolitust ning äh, et nad oleksid siin võrdsed meestega, vastasel juhul me lihtsalt tekitame lisapingeid nii sotsiaalsel kui ka majanduslikul tasandil ja lihtsalt äh, suleme naised vaesuse nõiaringi. Eh, suur tänu ja järgmisena proua Šeskova, palun. suur tänu, proua esinaine. naiste vaesuse teemalisel kuulamisel, kuid sooviksin ka siin omalt poolt paar sõna sekka öelda võib-olla kuulsite seda juba varem, kuid loodan, et siis, loodan siiski, et minu sõnad ei jookse liiva. olen pärit Tšehhi Vabariigist kus, kus üheksakümmend protsenti rahvastikust kannatab vaesuse all. tegelikult poleks see näitaja nii hull Euroopa riike silmas pidades. ma ei hakka teile kõiki statistilisi näitajaid ette lugema, kuid võin öelda, et suurem osa vaestest Tšehhi Vabariigis on tegelikult üksikvanemad. see on kindlasti üks asjaolu, millega, millest me kuuleme ka tulevikus. üksikvanematel on tööturul raskem toime tulla ja seetõttu satuvad nad ka suuremasse vaesuse ohtu. iga neljas laps Tšehhi Vabariigis elab peres, mis pole kahe vanemaga pere ja, ja üheksakümnel protsendil juhtudest on tegemist üksikemadega peredega. tegemist on vägagi problemaatilise küsimusega seoses naiste vaesusega Euroopa Liidus. üksikvanemate töövõimalused on loomulikult piiratud ja kõik sõltub sellest, kuidas äh, õnnestub neil korraldada laste päevahoid. uurimused näitavad, et üksikvanematel on raskusi ka paindliku tööajaga töö, ta-, paindliku tööajaga töö leidmisega ja paindlike töölepingute sõlmimisega siinkohal võib näiteks äh, tuua ajutise töö võimaluse. uuringud näitavad ka seda, et üksikvanematel on raske leida lastehoiuvõimalusi, mis võimaldaksid äh, neil omakorda tööle minna, sest loomulikult äh, mõned taha, üksikvanemad loomulikult tahavad tööturul osaleda, mõned tahavad lausa oma äriettevõtet luua ja üksikvanemate hulgas on väga palju ka füüsilisest isikust ettevõtteid. naised ei taha sõltuda toetuste süsteemist minu jaoks on oluline see, et räägime siin komisjonis palju sellest, mida teha selleks, et naistel oleksid stabiilsed töötingimused. ja samas naised, kellel on kodus väikelapsed ja kes äh, elavad äh, vaesuspiiril äh, ja kellel on raske toime tulla, kuivõrd nende lapse isa on lahkunud, et nendel naistel tegelikult oleks vaja lihtsalt paindlikkust selleks, paindlikke tingimusi selleks, et aktiivselt osaleda tööturul. minu küsimus siinkohal oleks, et võib-olla me pöörame tähelepanu hoopis valedele asjaoludele, võib-olla töö ei ole ebakindel töö, aga töö on otse vastupidi kindel, kuid see töö lisaks kindlusele peaks olema ka paindlik sageli oleks vaja näiteks osalise tööajaga töötamise võimalust. suur tänu ja nüüd äh, proua Lieta, palun. ja, even heel kort, ik wil allereerst de rapporteur suur tänu, räägin lühidalt. kõigepealt tänaksin raportööre, leian, et raportöör on oma ülesandega hästi toime tulnud, tal on õnnestunud tuua välja mitmeid asjaolusid mille tulemusena võivad naised sattuda vaesusesse. ja minu meelest on ta siin mitu korda tabanud naelapea pihta erinevates küsimustes, see on väga tore ja kindlasti me peaksime selliseid algatusi toetama. tahtsin aga rõhutada ühte asjaolu. mul on väga hea meel, et see asjaolu on raportis selgelt välja toodud. nimelt vaesus vanemate naisterahvaste hulgas on vägagi levinud ja sageli siinkohal kasutatakse ettekäändena kri-, majanduskriisi, majanduskriisi tulemusena äh, tehakse kärpeid pensionisüsteeme ja sotsiaaltoetuste süsteemi. loodetavasti saame me oma raportis välja tuua, et sellega tu-, see, see on äh, tõsine probleem, mis põhjustab vaesust vanemate naisterahvaste hulgas ja kui me siin nüüd äh, räägiksime vanemate naisterahvaste kaasamist, kaasamisest tööturule, siis ma arvan, et ärgem unustagem asjaolu, et suur osa naistest soovivad äh, aktiivselt tegutseda tööturul, kuid äh, sellega on seotud üks kultuuriline probleem, nimelt diskrimineerimise probleem vanemate naisterahvaste suhtes tööturul. sellega seoses esitaksin omapoolsed äh, muudatusettepanekud, pidades silmas ka seda, et roheline raamat pensionisüsteemi suhtes on tulekul. ja ma leian, et meie oma dokumentidega saame ka mõjutada rohelise raamatu koostamise protsessi. nii et suur tänu teile. suur tänu, proua Leotard ja nüüd äh, annaksin sõna komisjoni esindajale. proua Bareskeva, palun, teil on sõna. Øh, paistab, et äh, komisjoni esindajad pole kohal. Äh, vähemalt ehk siis näis, kas hiljem keegi soovib sõna. aga härra Šimanski soovib sõna, palun, annan teile sõna. suur tänu, proua esinaine. kuulasin kolleegide varasemaid kommentaare ja see tõi mulle mõttesse ühe asjaolu. väga paljudes riikides, sealhulgas ka Poolas, ja mõningi võib öelda võib-olla isegi üldisemalt uutes liikmesriikides on äh, probleemiks äh, laste äh, hooldustasud, isadel õnnestub elatus maksetest kõrvale hoida ja süsteemid olukorra muutmiseks äh, ei ole piisavalt äh, tugevad ja ma arvan, et me peaksime siinkohal ka oma dokumenti sisse tooma, kui oluline on äh, lapse, on saada kätte elatusmaksed laste isadelt, isadelt, kes on oma lapsed äh, maha jätnud, leidnud endale uue naise, äh, kes teenivad äh, kuskil elatist, kuid hoiavad maksetest siiski kõrvale. olukord on äärmiselt häbiväärne, naised teavad täpselt, kuhu need, kuhu need mehed on läinud, kust nad raha teenivad, kuid samas elatist, laste elatisrahasid siiski kätte ei saada. nagu teate, Ida-Euroopas äh, väga paljud äh, mehed on riigist lahkunud, äh, teenivad päris suuri summasid teisel pool piiri. Poolas on väga palju naisi, kes elavad suures hädas ja mm, karmis vaesuses. ja seetõttu ma leian, et tuleb paika panna süsteem, mille abil nõuda välja laste elatisrahasid oh suur tänu, härra Šimanski. proua Zaborska. suur tänu, proua esinaine. tahaksin õnnitleda raportööri ja tänada teda selle raporti koostamise eest. tegemist on teemaga, mis on mulle väga südamelähedane. parlamendi viimase ametiaja käigus kirjutasin ka ise raporti, mille võttis äh, meie naiste õiguste komisjon ja ka Euroopa Parlament vastu ja seesama raport käsitles naisi ja vaesust Euroopa Liidus, tegemist oli esimese sellelaadse juhtumiga, kus Euroopa Parlament võttis äh, vastu raporti, mis käsitles äh, naiste vaesust. mul on ka omalt poolt mõned kommentaarid. rääkisime sellest, kuidas üksikemad, lahutatud emad on üheks riskigrupiks ja kuidas teiseks riskigrupiks vaesuse osas on vanemad naisterahvad, ma arvan, et mõlema rahvastikurühma puhul on tegemist naistega, kes on vaesusesse sattunud äh, sellepärast, et äh, ühiskonnad ei ole aru saanud äh, emaduse väärtusest. vanemad äh, naisterahvad on sageli kasvatanud üles äh, arvukalt lapsi, kes nüüd töötavad ja osalevad aktiivselt tööturul, aga nendel samadel naistel endil pole olnud võimalik töötada. ja seetõttu on nende pensionid napid ja nende vaesusesse langemise oht suur. mis puudutab mis puutub üksikemadesse, siis üksikemad seisavad silmitsi dilemmaga, kas äh, äh, muretseda endale töökohta madala kvalifikatsiooniga, halva, halvasti tasustatud töökohta äh, iseäranis kriisitingimustes või siis keskenduda oma laste eest hoolitsemisele. keegi teine peres ei hoolitse lapse eest. mina leian, et kui emadele ema rolli täitmisel rohkem toetust anda, ei peaks äh, nad äh, ebaväärikate ja äh, madalate kvalifikatsioonidega halvasti tasustatud töökohtade abil oma elatist teenima. kui me tahame, et naised siseneksid tööturule, siis äh, peame me tagama ka seda, et naised äh, ei osale aktiivselt tööturul, jäädes siiski vaesusesse. me, selliseid näiteid on küll ja küll, on naisi, kes töötavad, kes osalevad tööturul, kuid äh, samal ajal nende lapsed kasvavad üles vaesuses. ma ei leia, et töökoht oleks äh, tähendaks vaesusest väljapääsemise priipiletit. sissetulekust peaks piisama selleks, et peret üleval pidada. on näiteid äh, inimestest, nii naistest kui meestest, kes on minevikus äh, oma tööd, on, on minevikus töötanud, kuid nende sissetulekud olid nii väiksed, et nüüd seisavad nad silmitsi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega suur aitäh, proua Zaborska. ja nüüd kuulame ära komisjoni. proua Paik. suur aitäh komisjoni nimel Äh, siin on äh, minuga kaasas ka sotsiaalse kaasatuse direktoraadi äh, kolleegid. tahaksin tänada kõigi nimel raportööri, et tänada teid selle eest ka, et te olete juhtinud tähelepanu sellele, et vaesus on üha enam omandamas naise nägu, ma arvan, et me peame meeles pidama seda fakti soolise võrdõiguslikkuse strateegia osas oleme me seda rõhutanud, me oleme erilist rõhku pannud majanduslikule sõltumatusele ja samuti sellele, et see, kuidas naised äh, kannatavad sotsiaalse tõrjutuse ja mm, all, on erinevad, naised on suuremas ohus erinevatel äh, põhjustel. me peame erilist tähelepanu pöörama ka sellele, kuidas osalise tööajaga töötamine ning äh, tähtajaga lepingud Äh, võivad tegelikult viia selleni, et äh, sissetulekute lõhe üha suureneb. raportöör on ja ka teised on rõhutanud seda, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia osas ning vaesuse vähendamise eesmärgi osas ning äh, vaesuse platvormi osas me peame just suurt tähelepanu pöörama naiste vaesusele, see ei tähenda seda, et me ei käsitleks äh, vaesust äh, kõikides äh, rahvastikukihtides muidugi mõista. ma tahaksin võib-olla ka teha ühe kommentaari. Te kutsusite üles Euroopa naiste õiguste hartat koostama ja ma usun, et seda arutelu oleme me varemgi pidanud ja ma tean, et osad liikmed on üles kutsunud seda tegema, komisjon võttis vastu samuti harta, millest sai meie strateegia alus, me usume, et on väga oluline tagada see, et oleks võrdselt õigused tagatud ning võrdne kohtlemine tagatud ja me peame parandama muidugi nendest õigustest äh, kinnipidamust, äh, vanemapuhkuse direktiiv oli üheks selliseks oluliseks sammuks ning EBSCO nõukogus arutatakse seda eelmisel nädalal, kuid Euroopa Nõukogu, kuid vabandust, Euroopa Liidu Nõukogu ei ole veendunud selles, et meil peaks olema naiste õiguste harta eraldi. aga ülejäänud osas olen ma igati ühel meelel raportööriga, aitäh! suur aitäh! proua Plamm, palun kokkuvõtteks sõna. suur aitäh. ma kuulasin suure huviga kõike seda, mida kolleegid ütlesid ning samuti seda, mida ütles komisjoni esindaja ja ma tahaksin tänada teid kõiki antud panuse eest, ma kindlasti võtan selle ka arvesse kui me räägime haavatavatest inimrühmadest ja neid me mainime ka siin raportis, siis nende hulka kuuluvad ka äh, just üksikvanemad, üksikemad. siia võiks lisada veel ka äh, sisserännanud naised, äh, erinevatest etnilistest vähemustest naised ning muuhulgas me käsitlesime ju ka proua Jaroka raportit, eh, mille teemaks oli romide kaasamine ja integreerimine. et ka selle aspektiga tuleb arvestada. mis puudutab tööhõivet ning lepingute liike, mille alusel naised töötavad, siis eh, jah, muidugi mõistan, et lepingud eh, mõjutavad otseselt ka nende naiste sotsiaalkindlustussüsteemi samas jällegi me arutasime ka emaduspuhkuse küsimust liikmesriikides ja teatud liikmesriikides äh, on praegu emaduspuhkusele jäävad naised äh, kehvemas olukorras, see mõjutab otseselt ka nende pensionit, Rumeenias näiteks kaheksakümmend viis protsenti Eh, vabandust, ühesõnaga Rumeenias eh, igastahes mõjutab tugevalt emaduse, emapuhkuse ajal saadud sissetuleku eh, pensioni ma oleksin soovinud ise kodanike esindajana siin seda, et me mm, tõesti näitaksime, et me oleme vastutavad neis küsimustes ja et me võtame endale kohustusi. ma oleksin soovinud, et me oleksime harta küsimust arutanud komisjoni ja parlamendi vahel ehk siis meie endi vahel. seda seetõttu, et mida enam me selle üle mõtleme ja mida enam inimesi selle üle mõtlevad, seda enam ei teid ka tekib. tahaksin rõhutada, et minu jaoks on Euroopa naiste õiguste harta eriti oluline ja see harta peaks hõlmama eri, ka erinevaid õigusloomelisi meetmeid ja samuti tuleks kasutada mudeleid, eh, mis teatud liikmesriikides Euroopas on juba ellurakendamist leidnud. nii näiteks me võiksime välja töötada aktiivsed Euroopa või proaktiivsed Euroopa meetmed ja nagu ka proua Moran ütles, see võimaldaks meil vähendada naiste seas sevivat vaesust no tahaksin teid tänada ja ootan muidugi äh, suure huviga teie ettepanekuid ja muudatusi ja muidugi mõistame, arutame neid küsimusi ning äh, koostame nende arutelude põhjal raporti, mis vastab äh, küsimuses puudutatud kodanike huvidele ja teiseks muidugi meie sooviks on ka saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid, aitäh! suur aitäh, proua Plamb! üheksandal detsembril äh, on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja komisjonis äh, hääletame me seda kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal jaanuaril ning täiskogul võib-olla ja-, märtsikuus. seega siis me tuleme selle teema juurde veel tagasi nüüd aga läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga ning äh, ma jätan eesistumise meie aseesinaisele proua Morin Chartier'le. Thank you. aitäh! ma teen ettepaneku, et me läheksime nüüd edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde. selleks on raporti eelnõu ning tegemist on Euroopa uue raamistiku väljatöötamisega, seda naistevastase vägivalla vastu võitlemise osas. ja nüüd me vahetasime oma kohti proua Eva-Britt Svenssoniga, siis eh, seda me tegime seetõttu, et tema ongi meie raportöör siin ning eh, proua Svensson eh, palus, et ma oleksin täna siin esinaiseks ja tema saab siis raportöörina tutvustada seitsmendat päevakorrapunkti Läheme raportiga edasi. neljateistkümnenda juuli koosolekul koordinaatorid äh, taotlesid õigust koostada omaalgatuslik raport äh, ja see raport puudutas siis naistevastase vägivalla vastu võitlemisena Euroopa Liidu uue poliitilise raamistiku prioriteete ja põhijooni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta mais komisjon ohvrite paketi raames tuleb välja strateegiaga ning Euroopa Liidu tegevuskavaga, mis on suunatud vägivallavastasele võitlusele naiste vastu. ja meie eesmärgiks on siis see raport ka kaasata kõnealusesse tegevuskavasse. täna arutusel olev raport muidugi mõista läheb kokku ka sellega, mida tehti eelmisel nädalal, eelmine nädal siis me ka rääkisime naistevastase vägivalla väljajuurimisest ning nende sõnadega annaksingi sõna proua Svenssonile, kes tutvustab oma raportit, palun. suur aitäh, et mulle sõna annate ja ma alustaksin sellega, et tänaksin esmalt meie komisjoni selle eest, et te võtsite vastu otsuse raport koostada. see raport siis puudutab naistevastase vägivalla vastu võitlemist ja ma tunnen erilist headmeelt selle üle, et olen raportööriks tegemist on ühe üldise teemaga, mis puudutab naiste ja meeste vahelist võrdsust. tuleb vältida olukorda, kus naised tunnevad ühiskonnas ennast ohustatud olevat. taolises ühiskonnas ei ole meil võimalik äh, sellist keskkonda tagada, kus naistel ja meestel on võrdsed võimalused. seetõttu on hädavajalik, et me seda küsimust ka käsitleksime. ma olen veendunud, et mu kolleegid siin komisjonis on valmis tegema kõik selleks, et me võiksime koos teha lõpu sellele vägagi levinud vägivallaliigile. mina olen optimist. jah, aga ma tahaksin teile siiski meelde tuletada, et täiskogul võttis parlament vastu resolutsiooni, seda kahe tuhande üheksandal aastal. ning tegemist oli siis naistevastase vägivalla vastase resolutsiooniga, samuti tehti kirjalik avaldus mis käsitles sedasama teemat ning äh, lisaks sellele on meil ka muid resolutsioone, meil on ka ÜRO konventsioon ja Euroopa Komisjon oma kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskavas äh, käsitleb samuti seda punkti. ja me teame, et komisjon maikuus kaks tuhat üksteist tuleb välja omapoolse ettepanekuga. tahaksin ütelda, et ma olen täheldanud suuremat, et ma täheldasin suuremat aktiivsust neis küsimustes eelmise eesistuja puhul kui praeguse ja tulevase eesistuja puhul. me teame, et sugudevaheline vägivald ja selle vastane võitlus on üheks prioriteediks nüüd, nii et ma usun, et kätte on jõudnud aeg mitte ainult seda küsimust käsitleda, vaid samuti oleme me valmis selleks, et tulla välja konkreetsete ettepanekutega, mille abil me saame teha lõpu sugudevahelisele vägivallale. me oleme arutanud naistevastase vägivalla küsimusi aastakümneid. me oleme teadlikud sellest probleemist, samas aga kõigest sellest hoolimata ei ole mingeid konkreetseid meetmeid võetud. sellest tulenevalt ma leian, et on kätte jõudnud aeg, mil me lihtsalt peame tegutsema ja lisaksin veel, naistevastane vägivald ei puuduta mitte ainult vägivalla enda ohvreid. siin ei tohi unustada seda, et see vägivald puudutab kõiki naisi. naisi kui kogukonda. tegemist on vägivalla ohvriteks olevad naised tihtilugu on sunnitud loobuma igasugustest valikutest. Nende igapäevaelu on piiratud, sellepärast et nad kardavad vägivalda, nad kardavad segu-, seksuaalset ärakasutamist. kui paljud noored naised on pidanud loobuma teatud asjade tegemisest lihtsalt seetõttu, et nad teavad, et seeläbi seavad nad end ohtu, kui nad näiteks pärast kino üksinda koju lähevad, siis võidakse nende peal vägivalda tarvitada. naised näiteks loobuvad sellest, et äh, lähevad koju läbi pargi, kujutage ette, me oleme naised, me oleme teadlikud kõikidest neist ohtudest, mis meid varitsevad. ja need ohud on olemas ainult seetõttu, et me oleme naised ja selline olukord ei ole vastuvõetav. me ei saa jätkata sel viisil elamist. föredra en del av de förslag som jag kommer till att... ja nüüd tahaksin lühidalt peatuda teatud ettepanekutel raportist ja lisaksin veel, et ma loodan, et me saame seda tööd teha ühiselt siin komisjonis. ma tean, et väga paljud teist on aktiivsed neis küsimustes. Teil on väga palju ka teadmisi ja kogemusi selles vallas esmalt tahaksin ütelda äh, ma rääkisin enne rahvusvahelisest õiguslikust raamistikust, rääkisin ÜRO konventsioonist äh, ning resolutsioonidest. lisaks sellele on olemas ka Euroopa Liidu õiguslik alus ühest küljest on tegemist äh, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõttega, ühe meie äh, põhialusega. ning äh, aluslepetes on see välja toodud, meil on ka põhiõiguste harta, meil on nüüd ka Lissaboni lepe, mis annab meile veelgi enam võimalusi ühiste otsuste langetamiseks kriminaalõiguse osas ma tunnen selle üle headmeelt, sellepärast et nüüd me saame lõpuks arutada neid meetmeid, mida saab võtta. ja meil ei ole enam vaja arutada õigusliku aluse üle. seda seetõttu, et see õiguslik alus on meil juba olemas ja selle põhjal me saame siis tööd teha. tahaksin lisaks veel ütelda, et liikmesriikidel on kohustus sekkuda juhul, kui on ründaja ja rünnatu. ja siin on tegemist meie jaoks võimalusega, mida me peame ära kasutama. lisaks sellele meil on olemas Stockholmi programm, see on üheks selliseks instrumendiks, mis meil ka on. ja seeläbi saame me võtta ka ühiseid meetmeid vägivalla ohvrite kaitseks. mul ei ole vaja lisada siia juurde seda, et täna me juba hääletasime ka Euroopa lähenemiskeelu osas ja seeläbi on meil võimalik paremini naisi kaitsta ja just neid, kes põgenevad vägivalla ja rünnakute eest tegemist, äh, ma tahaksin rääkida ÜRO äh, definitsioonist äh, selles küsimuses ja selle kohaselt igasugune vägivald, mis põhineb sool, ja millega kaasneb kas füüsiline, psüühiline kahju või ähvardus ja mis piirab isiku vabadust olgu tegemist siis avaliku või isikliku ruumiga. E, see on siis ÜRO e, mõiste. naistevastane vägivald tähendab e, naiste allasurumist üksikisikutena kui ka kollektiivina ma võib-olla ei peagi meelde tuletama, mis liiki vägivalda on olemas, me oleme kõik kursis sellega, ükskõik millisest liikmesriigist me ka ei pärineks. me oleme olnud sunnitud äh, harjuma sellega, kui me näiteks ajalehe lahti lööme, et satume artiklite peale, kus räägitakse mõrvatud naistest. samuti räägitakse palju kodusest vägivallast. seda näiteks esineb väga tihti peale surutud abielude puhul, inimkaubanduse puhul. seega kogu see vägivald on see, mille vastu me peame võitlema. minu jaoks on siin tegemist naiste reproduktiivõigustest mitte kinnipidamisega me ei saa siin välja tuua ainult ühte põhjust, mis tingib vägivalla. põhjuseid on mitu ja neid tuleb koos käsitleda. soopõhine vägivald on ka ühiskondlik probleem. see toob endaga kaasa kulusid ühiskonnale, sotsiaalseid probleeme, raskusi äh, ka kohtusüsteemidele, kulusid haiglatele ja vastavalt Daphne programmile on välja töötatud äh, ka hinnang ning nimelt läheb see maksma kaks miljonit eurot tunnis nii et äh, me näeme, et jah, ühest küljest on tegemist ühiskondliku probleemiga, kui meil on ka taolised kulud, mis sellega kaasnevad, aga põhiline küsimus seisneb ikkagi naiste võrdõiguslikkuses. küsimus on selles, et mitte keegi ei tohi elada vägivalla hirmus igapäevaselt me teame, et on lapsi, kes elavad sellistes perekondades, laste jaoks on tegemist tragöödiaga, kui nad äh, on sattunud elama perre, kus valitseb vägivald. Nende turvatunne, neil ei ole turvatunnet. kui peres on vägivalda, siis Eh, seda turvatunnet enam ei ole, kui on vägivalda vanemate vahel, siis seda turvatunnet enam ei ole ja on täiesti uskumatu, kui paljud lapsed sellistes tingimustes elavad. vastutuse peavad siin endale võtma eh, vanemad ning võimaldama neile teistsugust elu. vägivald peres, jah, siin ma rääkisin lastest, kuid taoline vägivald taolist lägi, vägivalda peeti pikka aega eraasjaks. ning öeldi, et see puudutab ainult peret. aga ma tahaksin siin toonitada, et muidugi mõista ei ole tegemist eraasjaga, vaid tegemist on küsimusega, mis puudutab kogu ühiskonda ning ühiskond peab sellega ka tegelema. vägivald peresuhetes. isolatsioon, kontrollimeetmed, oht, ähvardused, kõik see on suunatud naiste vastu. naised peavad end seeläbi väärtusetuteks, leiavad, et nad ei paku teistele huvi ja seda seetõttu, et neid pannakse uskuma seda kõike. nii et äh, ma usun, et seetõttu on esmatähtis, et taolise vägivalla küsimusi lahendataks kriminaalõiguse kohaselt. me teame, et ohvritel on väga keerukas oma kaebuste juurde jääda, sellepärast et nad elavad endiselt lisavägivalla ohus. tihti ohvrid võtavad oma kaebuse tagasi, aga sellega me ei saa leppida. tegemist on rikkumisega, mis tuleb, mis peab leidma lahendamist siis kriminaalõiguse all tahaksin peatuda ka puuetega naiste olukorral. millised on nende naiste võimalused pääseda kuritarvitamisest? on ju ka koduta naisi, vägivald on alati hirmus, aga on naisi, kes veel lisapõhjustel on suuremas ohus ja neil on veelgi keerukam taolistest keerulistest olukordadest välja pääseda. Neil on seetõttu vaja ühiskonna poolt veelgi enam abi. siin ma pean silmas neid, kes elavad näiteks äh, abikeskustes ning teatud juhtudel on väga raske kontrollida seda olukorda, kus nad ikkagi on seksuaalne kuritarvitamine. see on ka üks teema, mida ma oma raportis käsitlen. seksuaalne vägivald on naistele väga hävitava mõjuga. tegemist on domineeriv mis suhtega ning naistel seetõttu ei ole valikut äh, seksuaalsuhetes äh, ning nende seksuaalne terviklikkus on äh, ohus. samuti mutilatsioon ning pealesunnitud abielud, neist ma räägin siin, ma loodan, et neis valdkondades me saame samuti koostööd teha ning äh, välja tulla konkreetsete ettepanekutega, mis võimaldaks lõpu teha taolisele vägivallale. me hääletasime täna inimkaubanduse direktiivi eelnõu üle ja ma tunnen head meelt äh, selle üle, et äh, ettepanek sai niivõrd suure toetuse osaliseks mis puudutab äh, prostitutsiooni ja inimkaubandust, siis ma soovin, et ka siin oleks meil rohkem teadmisi näiteks selle kohta, kuidas on seotud äh, prostitutsioonivastane õigusloome liikmesriikides ning äh, selle vahel, kuidas levib seksuaalne orjus. ma usun, et siin on olemas õigusakte, aga kuna meil ei ole hinnangut nende suhete kohta, siis on väga raske seda kõike tõestada. nii et meil on vaja rohkem andmeid. nagu ma ütlen, mis tegemist peab olema kriminaalõiguse valdkonnaga ja on esmatähtis, et ohvrid saaksid ka juriidilist abi me teame, mida tähendab äh, kohtuasi, kus äh, ründajal on küll advokaat, aga kaitsjal äh, ei ole kõiki vahendeid, nii et ka kaitse, mm, ka ohvritel peavad olema võrdsed võimalused. samuti võimude ning ametite teadlikkus probleemist ja siin ma pean silmas kõiki kohtuid, sotsiaalabiteenuseid, eh, haiglaid, politseid, näiteks politsei jaoks oleks vaja juhiseid selle kohta, kuidas eh, läbi viia uurimisi taoliste vägivallajuhtumite puhul ning need käsiraamatud peavad olema väga praktilised ja neid peab olema lihtne kasutada. ma olen veendunud et kui ohvrit koheldakse hästi ja ma ei räägi mitte ainult ohvrite õiguste kaitsest, see on muidugi esmatähtis, aga ma arvan, et äh, ka ennetuse seisukohalt äh, võib see kasuks tulla, nimelt mida rohkem omatakse teadmisi selles vallas, seda tõhusamad on ka ennetavad meetmed. ma võtan peatselt kokku oma sõnavõtu ja seejärel, sellele järgneb ka arutelu, aga tahaksin veel lisada, et oma raportis teen ma ettepaneku, et liikmesriigid teeksid algatuse ohvrite varjupaikade loomiseks. samuti samuti teen ettepaneku, et loodaks üks varjupaik äh, kümne tuhande elaniku kohta. tegemist on eeltingimusega, et äh, ohvrid saaksid lahkuda oma kodust. Äh, nimelt see, et nad teavad, et nad teavad, et nad teavad, kuhu minna, et nad saavad kaitset Neis varjupaikades on vaja muidugi ka kvalifitseeritud personali, kes siis saaks abistada ohvreid eh, muuhulgas ka õiguslikes küsimustes. ning lõpetuseks on meil vaja ka häirenumbrit me arutasime selle numbri loomise küsimust, kui rääkisime inimkaubandusest. ma arvan, et ühine häirenumber kõikidele neile, kes kannatavad soolise vägivalla all, on vajalik. juhised siin peavad olema muidugi selged neile, kes äh, vastavad sellel numbril. on vaja ka rohkem teavet äh, jagada näiteks läbi interneti ohvrid seeläbi omaksid paremat teavet selle kohta, millised on olemasolevad äh, võimalused liikmesriikides abi saada. ja päris lõpetuseks, äh, need, kes äh, vägivalla on korda saatnud, nagu ma ütlen, tegemist on kriminaalse käitumisega, tegemist on rikkumisega, mis peab leidma lahenduse kohtus. ja ma loodan, et tehakse ettepanekuid äh, ka selle kohta, et töötataks välja teraapiaid, abistamaks just ründajaid, seda selleks, et nad enam uuesti midagi taolist ei teeks, aga muidugi mõistes ei tähenda seda, et need ei peaks kohtus süüdi mõistetama. me oleme selles valdkonnas ähm, väga palju tööd teinud ning nõudnud seda, et lõpuks äh, vaikimisele lõpp tehtaks ja ma usun, et me oleme selle saavutanud, käimas on arutelud, konverentsid ning üha enam ollakse teadlik ka selle vägivalla olemasolust. tahaksin ütelda, et kui ma praegu oma raportist räägin, siis ma räägin naistest, ma räägin ohvritest, kes kannatavad vägivalla all ja nii see on, naised on soolise, soopõhise vägivalla ohvrid. kuid naised ei ole mitte ainult ohvrid me peame näitama naistele, kes on vägivalla ohvriks sattunud et on olemas võimalusi, on olemas võimalusi pääseda taolistest vägivallal põhinevatest suhetest. me peame näitama neile naistele, et neil on piisavalt suutlikkust selleks, et äh, luua paremad elutingimused nii endale kui oma lastele. nii et ma tahaksin rõhutada, kui me räägime soopõhisest vägivallast, siis me tahame eraldi välja tuua ka selle, et äh, sellest on võimalik välja saada, on võimalik parem elu luua nii ohvrile kui ka tema lastele ja ma arvan, et äh, debati käigus me tuleme selle juurde veel ka tagasi. suur aitäh ja nagu ma enne ütlesin, siis ma loodan, et komisjoni liikmete vaheline koostöö saab olema viljakas. suur aitäh, äh, proua raportöör, raporti tutvustamise eest, te tegite seda väga põhjalikult ning väga veenvalt meil on mitmeid sõnavõtusoove, tahaksin anda esmalt sõna proua Garcia Perezele. palun. suur tänu. proua Estrella on sotsiaaldemokraatide poolt variraportöör, aga kahjuks ta ei tahtnud täna äh, komisjoni koosolekule tulla, sest ta peab samal ajal olema teisel kohtumisel ja seepärast palus ta mul proua Brett Svenssonile esitada terve rea küsimusi. kõigepealt suur tänu äh, Brett Svenssonile suure tehtud töö eest. see on oluline mitte üksnes arvestades seda rolli, mida ta mängib, vaid ka ta on üles näidanud äh, suurt veendumust komisjon on korduvalt tõstatanud küsimuse vajadusest äh, olla pühendunum äh, soopõhise vägivalla vastu võitlemisel. sellise vägivalla juured on ebavõrdsusesse, mis ühiskonnas valitseb ja see peakski olema meie töös suuniseks on ühiskonnas mehi, kes tunnevad, et nad on naiste suhtes ülimuslikud ja äh, taolist vägivalda tuleks analüüsida väga erinevatest vaatenurkadest. raportis on välja toodud ka õiguslik alus Lissaboni lepingus ning äh, äh, on tähtis, et on võimalik terve rida erinevaid lähenemisi, kuid äh, direktiivi koostamise idee on suurepärane. erinevates liikmesriikides on erinevaid õigusakte ning näiteks Hispaanias on äh, väga selge seadusandlus soopõhise vägivalla vastu ja on nimetatud ka terve rida vahendeid selle nähtuse vastu võitlemiseks, aga samas mõnedes teistes liikmesriikides ei pruugi see nii konkreetne olla. seepärast on tarvis ühiseid vahendeid, ühiseid andmeid. raportöör mainis soopõhise vähi, vägivalla majanduslikku mõju ja ma arvan, et ka see on äärmiselt tähtis aspekt, mida ei saa unustada tarvis on äh, kinnitatud koondandmeid kogu Euroopa Liidu kohta, et meil tekiks üldisem ettekujutus sellest nähtusest. ma arvan, et sobise vägivalla seirekeskuse idee väärib samuti kaalumist. sellega tuli välja Hispaania eesistuja ning äh, ma arvan, et see pakub midagi kõikidele, näiteks seoses erinevate meetmete rakendamisega ja eri, erinevate uuringute läbiviimisega. väga paljud on sõna soovinud, seepärast ma omalt poolt lõpetaksin, veel kord suur tänu raportöörile tehtud töö eest ning võin öelda, et me oleme omalt poolt valmis temaga analüüsima erinevaid eh, küsimusi. hääletamine, mis toimus eh, meil lähenemiskeelu osas ja eh, teistes küsimustes täna näitavad väga hästi, et naised suudavad edasi liikuda väga erinevates küsimustes, mis mõjutavad kõikide Euroopa kodanike elu. suur tänu, proua Garcia Perez! nüüd annan sõna proua Bilbaole ja siis proua Tšeskovale. suur tänu. tahaksin ka omalt poolt kõigepealt äh, tänada raportööri tehtud jõupingutuste eest ning äh, mis puudutab seda teksti, siis on oluline et äh, siin oleks kaasatud erinevad aspektid, äh, ka sellised näiteks, mis lähevad äh, kaugemale kui lihtsalt vägivald kui selline. naistena kannatame vägivalla all tulenevalt ühiskonna ebavõrdsusest, on öeldud, ning me peaksime vaatama, miks selline ebavõrdsus üldse eksisteerib on hulk valdkondi, millega me tegeleme kas teadlikult või alateadlikult ja mis kujutavad ennast vägivalla põhjuseid ühiskonnas. Baskimaal näiteks oleme vastu võtnud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse seaduse ja äh, on kokkulepe selles osas, mis põhjustab vägivalda ja missuguseid äh, meetmeid peaks kasutama selle vastu võitlemiseks. et mis puudutab konkreetseid algatusi, siis ma arvan, et me peaksime tegema jõupingutusi, et analüüsida äh, parimaid tavasid teistes äh, regioonides või teistes riikides, kus näiteks on olemas taolised vaatluskeskused, äh, mis jälgivad äh, soopõhist vägivalda. on olemas telefoninumbrid, millel inimesed saavad teavitada vägivallajuhtumistest, asjadega tegeleb politsei, sotsiaaltalitused ja selline tegevus toimub koordineeritult. nii et äh, tervishoiu ja õigusasutused oleksid kõik kaasatud. nii et ma arvan, et me peame minema natukene kaugemale kui see, mis tekstis juba olemas on sest on olemas erinevaid eh, meetmeid, mis on osutunud kasulikuks ja me peaksime üksteiselt õppima. me ei saa unustada ka meeste rolli selles, sest võrdsust ei ole võimalik saavutada ilma koostööta meeste ja naiste vahel. ja sugudevahelist vägivalda ei saa samuti kaotada ilma sellise koostööta. nii et ei tohi unustada meeste kaasamise tähtsust sest see tooks positiivseid tagajärgi ka nendele. veel üks asi, millest me räägime, on vägivald ja erinevad andmebaasid. loomulikult on oluline, et oleks olemas statistika, et me mõistaksime probleemi olemust, enne kui me sellega hakkame tegelema, aga kui vaadata näiteks tapetud naiste arvu, siis ma tahaksin eh, taha, tahaksin näha samuti laste ja teiste isikute kategooriate arvu, kes koduvägivalla tulemusel on oma elu kaotanud kahekümne esimese sajandi lähenemine peab olema moodne. me oleme tunnistajaks ka uutele kooseluvormidele, näiteks homoseksuaalsed paarid ja täpselt samasugust vägivalda võib äh, märgata ka nendes suhetes nagu heteroseksuaalsetes suhetes. ja seepärast peame mõtlema ka sellele, kuidas taolistele uutele nähtustele reageerida. on olemas muidugi ka kohalikke võrgustikke, mis äh, toimuvad äh, kohalike ähm, omavalitsuste liitude kaudu näiteks. näiteks Baskimaal on olemas taoline võrgustik kohalike omavalitsuste vahel. me püüame selle kaudu tuvastada võimalusi, kuidas edasi liikuda. nii et ma olen nõus sellega, et vägivald tekitab äh, suurt kahju, aga parlamendi poolt öö, oleks meil võimalik lisada konkreetsust sellesse teemasse. me peame naisi toetama, aga me ei saa unustada ka teisi sellega seotud küsimusi. tarvis on mõelda õigustalituste rollile, näiteks sellele, kuidas politsei asjaga tegeleb ja igapäevaselt peaksime mõtlema ka näiteks sellisele asjale, et miks naised nii paljud kaebused tagasi võtavad, mis algselt on esitatud. siin peaks võib-olla analüüsima seda rolli, et sotsiaaltalitused küll informeerivad naisi kaebuste koostamise, esitamise võimalusest ja aitavad neid, aga pärast võetakse paljud nendest tagasi näiteks naistele pakutakse kaitset, aidatakse esitada kaebus, aga hiljem võetakse see tagasi. et kui me tahame praktikast ja kogemustest õppida, siis peame mõnedes asjades minema rohkem süvitsi. aga kokkuvõttes veel kord tahaksin tänada selle väga suure ära tehtud töö eest kui me Euroopa Liidus ühiselt tegutseme, siis saame anda tõsise panuse ka äh, naiste kaitsmisse soopõhise vägivalla eest. suur tänu, proua Bilbao ja edasi proua Tšeskov. suur aitäh! ja tahaksin tänada ka südamest meie raportööri. kuigi ma olen olnud selle komisjoni liige juba mõnda aega, võib öelda, et see on üks vähestest teemadest, mitte küll ainuke, aga üks vähestest teemadest, mis eh, minule on väga südamelähedane. ma ei taha küll alaväärstada teiste raportööride tööd, aga see teema on tõesti kesksel kohal nende hulgas, millega meie komisjon peaks tegelema. oma äh, varasemas sõnavõtus äh, vaesuse kohta ma viitasin üksikemadele, ma usun, et selle puhul on tegemist teemaga, millega tõesti meie komisjon peaks tegelema see peaks olema meie tegevuse keskpunktis. minu arvates on sellel raportil tugev õiguslik alus ja selles sisalduvad ideed on väljendatud väga selgelt ja täpselt ning lühidalt. aga sellele vaatamata tahaksin omalt poolt teha samuti mõningad kommentaarid, mis äh, põhinevad sellel, mida me kuulsime raportööri avasõnas ja ka seni toimunud arutelu käigus. esiteks, mis puudutab reproduktiivtervise edendamist, nii nagu see on äh, defineeritud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt, siis äh, seda ma võin täiesti pooldada see on teema, mis peaks olema kõikides äh, sellistes raportites, seda mainisite ka teie ise, proua raportöör, oma kõnes ja see on tõesti asi, mida me peaksime alati toetama. kui me tahame, et naised oleksid vabad, siis neil peaks olema vabadus ka otsustada eelkõige oma tervise üle raportis jäi mulle silma paar punkti. mul on väga kahju, et ma eelmisel nädalal Strasbourgis kolmapäeval ei saanud kuulamisel osaleda. aga see Strasbourgi nädal oli tõesti äärmiselt tihe. sellele vaatamata punkt üks või äh, punkt kuus. ma loodan, et äh, mul õnnestub veenda meie gruppi seda muutma, sest äh, minu arvates ei peaks olema nii ranget piiritlust seoses struktuuridega ja punktis seitse on mainitud prostitutsiooni ja mainisite seda ka oma kõnes ning seda on arutatud äh, samamoodi inimkaubanduse kontekstis. mina olen seisukohal et äh, me võime küll keelata prostitutsiooni teenuste kasutamise äh, seadusega, aga see toob kaasa mm, sellise ebaseadusliku tegevuse varjumise, see toimub edasi salajaselt ning äh, ohvrid ei ole enam meie tähelepanu all ning võivad kannatada veelgi rohkem see on asi, mille ma tooksin välja seoses teie raporti seitsmenda punktiga. olen teile selle raporti eest tõesti väga tänulik, aga äh, pean siinkohal veel mainima seda, et te mainite paarisuhtevägivallast. see on kontseptsioon, millega mina ei olnud varem tuttav, aga pean ütlema, et eh, kuigi ma ei olnud selle kontseptsiooniga tuttav, mu abikaasa pidevalt eh, kodus süüdistab mind selles. Eh, ja ma ei taha, et see muutuks nüüd otseselt karistatavaks süüteoks. abikaasa väidab, et mina sunnin teda tegema teatud asju, nii nagu ka teie kirjeldasite. aga nüüd tõsisema kokkuvõttena ma tahaksin tänada teid äh, selle raporti eest, sest see on tõesti väga olulisel teemal, millega me kõik peame tegelema. aitäh, proua Tšeskova, proua Plamm. suur tänu ja tahaksin ka omalt poolt raportööri tänada, sest äh, ma olen äh, ka heaks tema lähenemise sellele teemale eelmisel nädalal Rumeenias algatasime äh, kampaania Koduvägivald puudutab meid kõiki. sest äh, selle nähtuse esinemine on muutunud sagedasemaks tulenevalt sotsiaalsest ebavõrdsusest ning sotsiaalmajanduslik äh, kriis andis tohutu omapoolse panuse selle nähtuse levikusse. miks ma selle välja toon? sõltumata sellest, kellega on tegemist, kui inimene kaotab töö, siis ta teab, et tal ei ole enam elatised, elatist ja ta muutub agressiivseks ja vägivaldseks. ja see toob kaasa äh, rünnaku naiste ja meeste põhiõigustele ja ka see on rünnak tulevikule, sellepärast et äh, perekonnas või paarisuhtes, kus äh, äh, omavaheline äh, vägivald ja vaidlused on äh, pidevad, kannatavad kõige rohkem lapsed. lapsed on need, kelle tulevikku see äh, mõjutab. vägivald on tulemus, teatud tagajärg või mõju ja aluspõhjuseks on tihti vaesus see on asi, millest ma olen ka oma raportis varem rääkinud. aga lisaks vaesusele on minu arvates põhjuseks ka hariduse puudumine. Rumeenias näiteks on olemas oma statistika andmed, on olemas ka Euroopa tasandil, aga need andmed öö, äh, kajastavad vaid ühte osa sellest nähtusest, mis järjest kasvab. Äh, sest paljudel vägivalla ohvritel ei ole julgust pöörduda politseisse ja anda teod teada nendest kuritegudest. Neil ei ole julgust äh, ametivõimudele kirjeldada, mis juhtus. nii et ma arvan, et liikmesriigid lisaks konkreetsetele äh, rahastamismeetmetele ja ennetuskampaaniatele ja äh, varjupaikade loomisele, erinevate teenuste pakkumisele, näiteks tööturule taasintegreerimine ja nii edasi, varjupaigad emadele ja lastele ühiselt. eelmisel nädalal oli mul võimalus sellist varjupaika oma riigis näiteks külastada. liikmesriigid peaksid toetama ja rahastama valitsusväliseid organisatsioone, kellel on väga oluline roll eh, selle nähtuse vastases võitluses, see tähendab naistevastase vägivalla vastases võitluses. tahaksin tänada teid eh, selle lähenemise eest, mille te olete sellele teemale valinud ja selle panuse eest, mis on äärmiselt oluline. mis puudutab Euroopa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 Svenssonil ja minul on nüüd juba seitsmeaastane ühine ajalugu ja ma tean, et äh, tean, kui palju ta on osalenud äh, naiste ja laste vastase vägivalla kampaaniates ja tean, kui suure panuse ta on andnud sellesse raportisse. viimasel ajal oleme korduvalt rääkinud naistevastasest vägivallast ja mitmed liikmesriigid äh, omalt poolt investeerivahendeid äh, sellega tegelemisse, näiteks äh, püütakse parandada politsei suutlikkust reageerimisel, aga mida mina tahaksin näha, on parem ennetus. isegi selles raportis, kus on kakskümmend, kakskümmend punkti, vaid üks puudutab äh, ennetust. ma olen arst ja see muidugi võib äh, tähendada, et äh, ennetus on äh, justkui minu teine loomus. me muidugi kõik teame ka seda, et ennetus on parim kui ravi, sest esiteks see on tunduvalt vähem kulukas me peaksime mõtlema ka sellele, missugust äh, rahalist kasu toob see, kui me keskendume rohkem naistevastase vägivalla ennetamisele. see tähendab, et on vähem tragöödiat, äh, kahjustatakse vähem inimelusid. viimasel ajal aga ma ei ole kuulnud äh, piisavalt arutelu selle üle, miks miks on äh, nii palju naistevastast vägivalda ja missugustel asjaoludel see esineb, nagu proua Blum mainis, vaesus, alkohol, narkootikumid, armukadedus, äh, neli peamist äh, motiivi või põhjust, mis on osaliselt naistevastase vägivalla seletuseks ma arvan, et äh, austuse puudumine naiste või ka laste väärikuse äh, vastu on üheks põhjuseks, aga on asjaolusid, äh, mille esinemine suurendab naistevastase vägivalla esinemise tõenäosust. nii et ma leian, et me peaksime rohkem keskenduma ka ennetamisele. on tõestatud ka seda, et lapsed, kes kasvavad üles vägivaldses keskkonnas, võivad tõenäoliselt suurema tõenäosusega muutuda ise vägivaldseks. on kohutav, et me ei saa teha rohkem, et aidata lapsi, vältimaks, et nad ise ei muutuks täiskasvanuna vägivaldseks oma elukaaslaste suhtes. aitäh! suur tänu! ja enne kui annan komisjonile sõna, ma tahaksin ise ka peatuda mõningatel punktidel, mis on minu jaoks südamelähedased võitluses vägivalla vastu ja meie üldiste plaanide osas ka. esmalt, meie esimeseks eesmärgiks on läbi murda vaikuse müüris, sellepärast et me ei saa võidelda vägivalla vastu muul viisil kui ainult siis, kui me oleme teadlike äh, selle kõigist aspektidest. tegemist on väga keeruka ülesandega, aga me ei tohi järgi anda, me peame vaikuse vastu võitlema ja tagama selle, et kõik vägivalla ohvrid saavad ka kuuldavaks. kui me seda teeme, siis me kindlasti näeme, et vägivalda on kõikidel sotsiaalsetel tasanditel ja võib-olla veelgi keerukam on ja võib-olla sellest ongi kõige keerukam aru saada, sest et on selliseid äh, selliseid äh, ühiskonnatasandeid, kus vägivald on palju silmaga nähtavam kui teistes. ja seda ei ole kerge välja tuua. kui me tahame minna vägivalla vastase võitluse osast lõpuni välja, siis me, eh, siis me peame üle saama kõikidest hirmudest ja vaikimisest ning eh, mõistma, mis toimub kõikides, eh, kõikjal, olgugi et mõne, mõnede jaoks võib see väga keerukas olla. ja teiseks, ja proua Saborska peatus sellel, ka teised kolleegid, me peame väga suurt tähelepanu pöörama vägivalla mõjule äh, lastele. väga tihti kaasneb sellega psühholoogiline ebakindlus ning äh, psühholoogiline äh, häving, aga samuti tihtilugu on tegemist on korduva nähtusega, mis kandub ühelt põlvkonnalt üle järgmisele siin jällegi, kui me tahame tõhusalt toimida, siis on meil vaja ka statistikat, mis võimaldab meil selget pilti omada ning meil on vaja tegevusi, mille abil oleks võimalik ka ennetada probleeme. Te rääkisite õigustatult äh, selle võitluse kuludest. ennetustegevus on siin esmatähtis. ja kolmandaks tahaksin juhtida meie kollektiivset tähelepanu sellele, ja kindlasti ei ole seda kerge teha sellises komisjonis nagu meie oma, aga ma arvan, et me peame ennast selleks sundima, meil on vaja integreeritud lähenemist, see tähendab seda, et me peame olema läbinägelikud, vägivald ei ole suunatud mitte ainult naiste vastu on ka selliseid naisi, kes ise on vägivaldsed meeste vastu. asi ei ole nii, et ühed oleksid patus täiesti puhtad. ma vabandan, et ma sellest räägin, sest et kõikidele see võib-olla ei meeldi, aga ma usun, et mingil hetkel tuleb see siiski välja ütelda. perede lahkumineku puhul ma arvan, on tihtilugu ka selliseid vägivallaakte, mida saadetakse korda meeste vastu. on, on väli, vägivalda, mis on suunatud naiste vastu ja vägivalda, mis on suunatud ka meeste vastu. ma olen ise tuttav selliste juhtudega, kus psühholoogilisel tasandil mehi on tõsiselt äh, rünnatud. ma arvan, et meil peab olema ikkagi kogu pilt erinevatest vägivallaliikidest. see aitab kindlasti parandada ka meie tõhusust kui me tahame olla tõhusad ja tõhusalt võidelda vägivalla vastu, siis sellisel juhul ma usun, me peame olema väga läbinägelikud ning äh, kindla tahtega ja ma kindlasti usun, proua raportöör, et ka te seda mm, lähenemist järgite. ja lõpetuseks. Te rääkisite konkreetsetest meetmetest rääkisite ka varjupaikadest. ma usun, et lisaks sellele, et need varjupaigad tuleb luua, on vaja ka piisavalt vahendeid, et nad saaksid toimida. ma tean, et teatud liikmesriikides praegu on küll loodud varjupaigad, aga kui neil varjupaikadel ei ole piisavalt vahendeid, et toimida, siis mis meil sellest kasu on? kui me ka tegelikult tahame, et meie poliitika oleks tõhus, siis me peame lõpuni välja minema ja nüüd annaksin äh, sõna komisjonile. proua Pikk, palun. Thank you very much, Chair. Um, I'm pleased to be here alongside my colleagues from DG. suur tänu, proua esinaine, ma olen äh, pea, õigusküsimuste peadirektoraadi esindajaga koos siin äh, ja me mõlemad esindame volinik Redingit, me oleme tõesti pühendanud soolise vägivalla vastasele võistluse, võitlusele ja me oleme teinud tihedat koostööd ja jaanuarist jätkame oma tööd õigus peadirektoraadi alluvuses üheskoos. tahaksin tänada raportööri sissejuhatava sõnavõtu eest ja tahaksin tänada ka austatud parlamendiliikmeid kommentaaride eest. toetan raportööri seisukohti, et sellise vägivalla puhul pole tegemist eraküsimusega ja ma arvan, et Euroopa Liidu tasandil on sellest ka rohkem aru saadud, kuid äh, kuivõrd tegemist on riikliku mõjuga küsimustega, seetõttu on vaja meil ka riikliku tasandi vastust. võib-olla paljud teist teavad, et äh, eelmisel nädalal toimus Brüsselil konverents ja mul oli võimalus kuulata ettekannet uurimusest, mille oli tellinud komisjon Euroopa Parlamendi üleskutsel ja me, ja selle uurimuse käidu, käigus uuriti liikmesriikide meetmete ühtlustamise võimalusi. samuti mu enda talitus viis läbi uurimuse ja koostas raporti erinevate poliitikameetmete puhul soolise vägivalla küsimustes, noh, väga erinevaid näiteid, väga suur hulk hulk infot on äh, just nüüd muutunud kättesaadavaks ja loodan, et raportöör võtab seda kindlasti arvesse oma raporti lõppversiooni koostamisel. ja nagu eelmisel nädalal öeldud ja nagu tegelikult juba öeldud ka ÜRO Pekingi konverentsile viisteist aastat tagasi, naistevastane vägivald kajastab meeste ja naiste ebavõrdseid suhteid ja seetõttu naistevastase vägivalla võitlemise puhul on meil vaja laiapõhjalist äh, soolise võrdõiguslikkuse strateegiat, samal ajal kui me võtame vastu ka konkreetseid meetmeid. proua Reding äh, rääkis äh, komisjoni lähenemisest, kus on äh, erinevaid meetmeid, ohvritele suunatud äh, meetmed, äh, mis esitatakse järgmise aasta maikuus, siis soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise meetmed ja DAFNI programmi raames võetavad meetmed. kui me räägime naistevastasest vägivallast, siis naistevastase vägivalla vastu võitlemise oleme me seadnud soolise võrdõiguslikkuse strateegia prioriteetide hulka loomulikult on see seotud teiste prioriteetidega, kõigepealt äh, võrdne majanduslik sõltumatus äh, ja andes naistele majandusliku sõltumuse, äh, võimaldame meil, neil pääseda välja koduvägivalla olukorrast, me anname neile võimaluse põgeneda koduvägivalla eest, me loomulikult teame, et põhjuseid on vägivallale mitmesuguseid, ka naistevastasele vägivallale ja ka naistevastane vägivald rakendub erinevalt, väljendub erinevalt ja ei kuulu otseselt mingi ühiskonnagrupi juurde ja me teame aga samas ka, et on ühiskonnaklasse, kus, mis on eriti äh, haavatavad äh, selles küsimuses, nagu näiteks romid, ma kohtusin rändrahvaste esindajatega kümme päeva tagasi ja nemad rääkisid meile konkreetselt oma kogemustest äh, ja sellest, miks neil on vaja er-, eraldi varjupaigatüüpe. Nad ei ole harjunud ühe koha peal püsima ja seetõttu kohandatakse varjupaikasid ka nende jaoks, me teame ka, et äh, puuetega naised, eriti puuetega inimeste varjupaikades satuvad vägivalla ohvriteks ja just nimelt selliste konkreetsete üh-, rühmitusrühmadega peame me samuti tegelema, aga samas on meil vaja ka laiapõhjalisemat lähenemist, tervitame ka Euroopa Nõukogu äh, edusamme konventsiooni osas ja loodame, et äh, see aitab kaasa koostöö edendamisele liikmesriikidega me teame, et konventsiooni läbirääkimistel räägitakse ka reguleerimise alast ja ulatusest ja rääg-, ja täpsustatakse seda, kas räägitakse koduvägivallast, vägivallast naiste ja meeste vahel kodu keskkonnas, mis võib olla siis suunatud äh, nii naiste kui meeste suunas või räägime soolisest äh, vägivallast. ja mõistete osas on ka erinevaid traditsioone, igal juhul on selge, et me peame võitlema vägivalla vastu, me peame äh, võitlema põhjuste vastu, aga loomulikult on selles osas teatavaid erinevusi. komisjon äh, on teadlik äh, sellest, kui oluline on parandada andmekogumist ja rakendada ühiseid parameetmeid naistevastase vägivalla osas loomulikult äh, lihtne on öelda, raske teha, meil on oma näitajad Euroopa tasandil ja meil on äh, Pekingi tegevuskava, aga loomulikult on sellised ühismeetmed väga piiratud ja loodetavasti on meil võimalik selliseid ühismeetmeid edasi arendada koostöös ja soolise võrdõiguslikkuse instituut Vilniuses äh, jätkab erinevate näitajate rakendamise üle seire teostamist ja me peame analüüsima, mida on meil vaja teada Euroopa tasandil samuti. me tea-, tahame teada kohutavalt palju äh, asju ja äh, naistevastasel vägivallal on nii palju erinevaid vorme, nii et äh, väga palju on võimalik uurida, ma arvan, et äh, me peame lõpuks kokku leppima, milliseid instrumente, milliseid näitajaid meil on vaja ja seda on raportöör üritanud ka oma raportis käsitleda, mille eest ma olen raportöörile tänulik, ootame äh, rõõmuga koostööd teiega järgnevate kuude jooksul ja täname teie komisjoni ja raportööri, et pöörate niivõrd palju tähelepanu küsimusele, mis puudutab nii mehi kui naisi. suur tänu! ja nüüd meie raportöör proua Svensson. Äh, lõppsõnavõtuks on teil sõna. suur tänu, suur tänu kõigile kolleegidele, suur tänu ka komisjonile. oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin ma, et soolise vägivalla probleem on probleem, mis hõlmab erinevaid tegureid äh, ja kolleegide sõnavõtud on seda ka väga hästi illustreerinud. me ei saa analüüsida vaid ühte tegurit, võtta ainult ühe meetme, tuleb astuda mitmeid erinevaid samme, väga paljud kolleegid on äh, pöördunud minu poole, et osutada mulle toetust ja on toonud välja, et me elame ühiskonnas, kus sooline võrdõiguslikkus on puudulik ja sellest tuleneb ka vägivald. seetõttu on just nimelt sooline võrdõiguslikkus väga oluline meie jaoks ja selle kallal peame me oma komisjonis ka töötama väga paljud on rõhutanud seda, et ühiskonna kõikides kõikidel tasemetel, kõikides rühmades võib ette tulla vägivallajuhtumeid, vägivald on seotud kontrolliga, võimuga ja nagu öeldud, kõik ühiskonnaklassid on sellega ühel või teisel moel seotud mõningad äh, asjaolud on aga raskendavad asjaolud, mis võivad vägivalda esile kutsuda, nagu näiteks vaesus, äh, alkoholi tarbimine, tööpuudus ja nii edasi ja nii edasi. Need on tegurid, äh, mis soodustavad vägivalla teket, kuid me peame samas tõdema, et vägivalda leidub igal pool. on konkreetseid tegureid, mis siis, nagu öeldud, võivad soodustada vägivalda või vallandada vägivalla me oleme juba rääkinud ka headest tavadest ja heade tavade kooskõlastamisest. loodetavasti see meil õnnestub, aga paljud sõnasoovijad siin rääkisid, et meil võiks olla seirekeskus, me mainisime siin Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti, mis võiks siin osa tööst ära teha ja mina leian, et oleks väga tore, kui me Euroopas ühendaksime oma jõud ka Euroopa põhiõiguste ametiga. Euroopa Liidu põhiõiguste amet hakkab äh, õige pea läbi viima suuremat äh, uuringust, mille käigus küsitakse kõikide liikmesriikide naistelt äh, nende kogemuste kohta seoses vägivallaga. samuti saavad äh, küsitletavad naised äh, võimaluse kirjeldada neile osutatud abi ja, äh, ja anda oma hinnang sellele abile. ma arvan, et meil on siin võimalus haarata enda kätte liidriohjad heade tavade kooskõlastamise osas. siis veel üks asjaolu, mida siin puudutada, olid varjupaigad. varjupaikade puhul ei saa ma ütlemata jätta, et vabatahtlike organisatsioonide töö on kulda väärt, kuid vabatahtlikel organisatsioonidel on vaja toetust. ühiskond peab neid organisatsioone toetama, me ei saa lihtsalt lükata vastutuse vabatahtlike rühmituste, vabatahtlike organisatsioonide õlgadele. Nende töö aitab päästa inimelusid ja ühiskond peab ka sellistes küsimustes äh, aitama vastutust jagada. Äh, räägiti ka, äh, ka homoseksuaalsete, biseksuaalsete, transseksuaalsete perede vägivallast, mida ei tuleks kindlasti unustada või kahe silma vahele jätta. vägivald ja kaebused äh, äh, vägivalla kohta esitatud kaebusi võetakse sageli tagasi ja ma kasutasin sõna sageli, äh, tõesti, seda tuleb jätta sageli, seetõttu ei tohiks me aga seda jätta kahe silma vahele. ja sageli võtavad naised oma kaebuse tagasi seetõttu, et neid ähvardatakse täiendava vägivarraga, vallaga, kui ollakse juba sattunud ohvri rolli, siis kaob eneseusaldus, enesekindlus ja täiendava vägivallaga ähvardamine võib äh, sind tugevalt mõjutada, seetõttu peab ühiskond äh, tajuma, et äh, tegemist on tõesti kurja, kuriteoga ja ühiskond peab käituma vastutustundlikult ja kohtlema sellist vägivalda tõesti kuriteona. ma ootan tõesti pikisilmi meie koostööd ma arvan, et üheskoos on meil võimalik komisjonis teksti täiendada, parandada, tegemist on esialgse dokumendiga. olen valmis tegema kolleegidega koostööd, suhtun kolleegide ettepanekusse, panekutesse avatult, võib öelda, et mitte kellelgi meist ei ole lõplikke vastuseid küsimustele, mida me esitame ainult üheskoos, ainult äh, teiste abil on meil võimalik jõuda hea lõpptulemuseni. nii et ootan pikisilmi koostööd kolleegidega ja tänan kõiki tänase arutelu eest. pöörasin teie kommentaaridele suurt tähelepanu. Äh, suur aitäh raportöörile. tähtaeg muudatusettepanekuteks on kaheksas detsember kell kaksteist lõuna ajal, nii et kaheksas detsember lõuna ajal on siis muudatusettepanekute esitamise tähtpäev äh, proua Svensoni raportile. hääletus toimub meie komisjon kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal jaanuaril kaks tuhat üksteist ja raport tuleb arutelule täiskogul siis märtsis kaks tuhat üksteist. suur aitäh ja ma annan äh, koosoleku juhatamise jällegi proua Svenssonile üle. Eh, ja võtame siis eh, järgmise päevakorrapunkti käsile. järgmine päevakorrapunkt, punkt number kaheksa, Euroopa Liidu kahe tuhande üheksanda aasta eelarve, üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine. kolmas jagu, komisjon on meil täna arutlusel. tuletaksin teile meelde, et eh, koordinaatorid jõudsid kokkuleppele kokkulepe oli järgmine kuna meie käsutuses olev aeg on napp, siis proua Garcia Perez, kes vastutab eelarve küsimuste eest, vaatab ka selle raporti läbi ja teeb ettepanekuid selle kohta, kuidas me oma komisjonis peaksime tööd jätkama kahe tuhande üheksanda eelarveaasta täitmisele heakskiidu andmise osas. on väga hea meel, et proua Garcia Perez on selle ülesanne enda õlgadele võtnud äh, ja nüüd annaksingi sõna proua Garcia Peressele, palun. Intentar... suur tänu, proua esinaine, katsun lühidalt teha. aeg on juba hiline. ma tean, et äh, kolleegidel on mitmeid kohustusi ja oma raportis püüdsime välja tuua mõningad asjaolusid, mida me oleme juba toonud välja teistes kontekstides, kuid sellegipoolest meie kommentaarid on väga olulised. ja me rääkisime, kui oluline on eelarve süvalaiendamine ja soolise aspekti arvessevõtmine eelmistel erinevate eelarveosade puhul kontrollikoda ja komisjon lähtuvalt äh, Euroopa Liidu toimimise leppest on tõdenud, et võrdsus on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid ja Euroopa Liidu algatused peavad seda ka kajastama. soolisel alustel kä-, Äh, soolistest alustest lähtuv eelarvestamine peaks puudutama kõiki eelarveprotseduuri. kontrollikoda on esitanud oma raporti, kus tervitatakse äh, kutsekoolituse äh, alaseid tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi rahadega. ja meie tahaksime, et oleks ka teisi raporteid, mis käsitlevad Äh, erinevaid tegevusi, millel on soolise võrdõiguslikkuse laiendamise dimensioon. Äh, äh, raporteid võiks tulla veel seoses soolise võrdõiguslikkuse laiendamisega teistes valdkondades. juhime tähelepanu ka sellele, et tulevikus peaksid meie programmid lähtuma tööturu analüüsist liikmesriikides ja liikmesriikides peaks olema valiku protseduur. me äh, vaatame, äh, me oleme pööranud tähelepanu asjaolule, et äh, soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid ei ole arvesse võetud sageli. meil peaks olema oma protseduur tagamaks, et naiste vajadused seoses info saamise ja koolitusega on rahuldatud ja äh, meie praegused projektid ei ole suunatud äh, naiste tööturule toomise raskendavate asjaolude kõrvaldamisele me juhtisime tähelepanu ka Kontrollikoja tähelepanekule seoses Daphne kahe projekti elluviimisega, kutsume üles komisjoni tagama, et tulevikus Daphne programmi rakendamine toimub korrektselt, me leiame, et Daphne programm on meie jaoks põhjapanev programm ja me leiame, et selle abil on võimalik võ võidelda soolistel alustel rakendatava vägivalla vastu seal on mitmeid sobivaid äh, algatusi ja on ütlemata kahju, et seda programmi ei kasutata nii, nagu võiks kasutada. sellegipoolest äh, ei ole ju tegemist äh, ebatõhusa programmiga, me peame aga tagama komisjonipoolse järelevalve programmi üle, et programm täidaks oma eesmärke. ja lõpetuseks juhime me jällegi komisjoni ja kontrollikoja tähelepanu sellele, kui oluline on eelarve koostamine, võttes arvesse soolist võrdõiguslikkuse aspekti ja seda aspekti tuleks arvesse võtta kõigis eelarvemenetluse faasides, nii algses planeerimisfaasis kui ka lõppfaasis. suur tänu, proua Garcia Perez! Te juhtisite meie tähelepanu väga olulistele küsimustele, ma ei usu, et me võiksime kunagi liigselt rõhutada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise tähtsust eelarve küsimustes. just nimelt äh, sellise eelarvestamise abil äh, saavutame tulemusi oma eesmärkide äh, osas ja nüüd sõna proua komisjoni esindajale. härra komisjoni esindaja on unustanud mikrofoni sisse lülitada. Mike. Sorry. Yes, I would like to thank uh... tahaksin tänada proua Garcia Perest uh, arvamuse projekti eest, uh, mis käsitleb uh, eelarve täitmise heakskiitu. kõigepealt, mis puudutab eel-, soopõhist eelarvestamist, siis äh, see, see on väga oluline, kuid see ei tähenda, et meil peaks olema soost lähtuvalt erinevad eelarved või et äh, naistele tuleks kulutada rohkem raha kui meestele. Äh, on kutsutud üles riigisektori parema planeerimisele eelarve panemale planeerimisele ja nii kulude kui tulude osas tuleks arvesse võtta soolist võrdõiguslikkuse aspekti komisjon on tunnistanud, kui oluline on soolise võrdõiguslikkuse aspektide arvessevõtmine eelarvestamises. ja see, sellega seoses on võetud ka järelmeetmeid erinevates valdkondades. me oleme iseäranis võtnud seda arvesse iga-aastase eelarve planeerimisfaasis, kus näete, on meie protseduuridesse lõimitud ka sooline aspekt soolise võrdõiguslikkuse aspekti arvesse võtmine on tagatud ka kontrollifaasis, auditifaasis, kolleegid, kes teostavad auditit, kontrollivad ka, kas soolise võrdõiguslikkuse põhimõttest on kinni peetud projektide valikufaasis, aga loomulikult äh, teha võiks enamatki. mis puudutab äh, kutseraportit, äh, konkreetset äh, raportit kutseküsimustes, siis jah, me tervitame teie kommentaari. ja püüame äh, tööturu vajadusi pereme paremini analüüsida ja pöörata tähelepanu projekti kasusaajate valikuprotseduuridele ja seiremeetmetele. loomulikult tegemist on küsimustega, kus administratiivküsimused on jagatud ja valikukriteeriumite osas on pädevus sageli liikmesriikide ülesanne on pädevus sageli liikmesriikidel, loomulikult me püüame liikmesriike aidata järelevalvekomisjonides ka auditi äh, küsimustes, äh, et, et paremini rakendada paremini, paremaid äh, valikukriteeriumid. Äh, proua Garcia Perez, suur tänu. tahtsin vaid lisada, et äh, komisjon äh, võib olla kindel, et meie leiame, me, me teame väga hästi, et soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetest lähtuv eelarvestamine ei tähenda mitte seda, et naistele antakse rohkem raha, vaid me peaksime arvesse võtma ka seda, kui oluline on võrdsuse tagamine sugupoolte vahel. ma pean siinkohal ütlema, et mina ei ole eelarve küsimustes ekspert ja seetõttu on minu eriline tänu kuulub meie sekretäraadile, kes mind aitas nendes küsimustes. suur tänu, proua Garcia Perez, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksas detsember. hääletamine meie komisjonis toimub kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal jaanuaril ja täiskogusse läheb see küsimus kahekümne kaheksandal märtsil. Läheme edasi oma päevakorrapunkti, punktiga number üheksa. ja proua Fiona Hall on väga teretulnud siia meie komis-, siin meie komisjonis. proua Fiona Hall räägib meile soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest valimiste vaatlemise alase Euroopa Parlamenti tegevuse raames. proua Hall. proua Halli ülesanne on olla Euro-, osaleda Euroopa Parlamendi valimisvaatlemiste töörühmas, ta äh, on teinud ära suure töö selles vallas ja ta tutvustab meile ka informatsiooni seoses süva laiendamisega, palun proua Hall. aitäh meile, suur tänu. This report. Um, it's a report on um, gen- suur tänu, ma, mul on väga hea meel tutvustada teile täna meie raportit ja ma räägiksin teile täna süvalaiendamisest valimise vaatlemise äh, töös Euroopa Parlamendis ja räägiksin kahest aspektist peamiselt. kõigepealt äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa poolele, see on siis äh, Euroopa poole osalised äh, valimise vaatluse töös ja siis teiselt poolt siis soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine vaadeldavates riikides. kõigepealt positiivne külg. mis puudutab meie tööd Euroopa poolel, siis äh, statistilised näitajad on äh, vägagi positiivsed äh, naiste osaluse kohta valimisvaatlemistöös. kahe tuhande neljandast kahe tuhande üheksanda aastani oli kolmkümmend protsenti osalevatest Euroopa Parlamendi liikmetest naised ja kui me vaatame, milline on naiste osalus valimise vaatluses, siis see on üldiselt, üldiste näitajatega väga heas kooskõlas ja seda nii äh, selles osas, kas tegemist oli lihtvaatlejatega, vaatlusmissioonide juhtidega või peavaatlejate, noh, peavaatlejatega, peavaatleja on siis äh, komisjoni poolt äh, valitud vastutav parlamendiliige. võib öelda, et naised, meie naised oleme aktiivselt osalised parlamendi töös valimisvaatlusküsimustes äh, võrreldavalt äh, teiste töövaldkondadega Euroopa Parlamendis. ja siis, äh, mis puudutab pikaajalisi vaatlejaid, lühiajalisi vaatlejaid, keda värbab komisjon ja keda rakendatakse missioonide käigus, siis ma võin öelda, et ka seal üldiselt pooled osalejatest, pooled värvatutest on naised. nii et Euroopa poolelt äh, on mulle teile edastada ainult positiivseid sõnumeid. samas, äh, kui me vaatame naiste rolli nendes riikides, kus valimisvaatlusmissioone läbi viiakse, siis äh, ei ole pilt sugugi mitte nii roosiline. võib öelda, et naiste osalust on hinnatud lausa süstemaatiliselt viimaste aastate jooksul, seda kahel tasandil, kõigepealt valimisjaoskondades, valimispäevadel vaatlejatel on oma kontrollnimekiri asjaoludest, mille üle teab teostada kontrolli, kas äh, urnid on suletud, kas äh, nimekirja kontrollitakse piisavalt ja selle standardkontrollnimekirja hulgas äh, on ka äh, naiste osakaalu puudutavad küsimused äh, valimisjaoskondades. näiteks küsimus, et kui suur osa personalist valimisjaoskonnas olid naised, kas valimisjaoskonna juht oli naisterahvas ja nii edasi ja nii edasi ja seetõttu oleme me kogunud väga palju informatsiooni erinevate riikide kohta. nii et meie pilt muutub üha selgemaks ja selgemaks. ja valimisvaatlusmissioonide puhul vaadatakse ka äh, vaat-, valimisi üldisemalt, poliitilist olukorda kõnealuses riigis ja selle analüüsi käigus ja lõppraportis pööratakse tähelepanu ka naiste rollile näiteks parlamendis ja valitsustes, valitsuses kõnealustes riikides. siin on näitajad kirjud mis puudutab äh, valimisjaoskondi, siis asjad on paranenud viimaste aastate jooksul ka seda ka riikides, äh, kus äh, tegelikult naiste kaasamine tööturule üldiselt on siiski problemaatiline. niisiis valimisjaoskondade töötajate hulgas on naiste osakaal suurenenud aga kui me vaatame naiste kaasatust poliitilisele, poliitilisel areenil, siis äh, olukord on ütlemata kirju. üldiselt võib öelda, et naised peaksid moodustama ühe kolmandiku parlamendiliikmetest, et neil oleks äh, nõndanimetatud kriitiline mass äh, oma hääle läbisurumiseks parlamendis. meie tähelepanelikud aga näitavad, et et tegelikkuses asjas pole nii ja kaugeltki mitte kuid ka Euroopas äh, ei ole meie näitajad selles küsimuses äh, ideaalsed, äh, meil on väga häid näiteid Euroopast, Rootsis nelikümmend kuus protsenti, Hollandis nelikümmend üks, Soomes nelikümmend protsenti naistest parlamendis, aga meil on ka väga kesiseid näiteid, nagu näiteks minu enda koduriik Ühendkuningriik, kus naiste esindatus on ainult kakskümmend kaks protsenti. ja ma arvan, et väga raske on siin mingisuguseid järeldusi teha, öeldes, et, öeldes kategooriliselt, et me peame tegema seda või seda või kõnealused riigid peavad tegema seda või seda, sellepärast et Euroopas ei ole see probleem veel lahendatud. aga mis oleks minu ettepanek seoses valimisvaatlusmissioonidega, siis ma leian, et me ei tohi neid küsimusi, mida me siin oleme esitanud, unustada, me peame ka tulevikus neid küsimusi esitama ja mitte ainult äh, Äh, kontrollnimekirja täites, vaid ka meie poliitiliste läbirääkimiste käigus poliitiliste erakondadega ja nii edasi ja nii edasi. me peame seda küsimust tõstatama ikka ja jälle mõnikord tekib äh, kriis äh, valimiste käigus äh, viimasel hetkel ja sellele pööratakse kogu tähelepanu ja sageli tundub sellise kriisiolukorraga silmitsi seistes, et naiste rolli kohta küsimuste esitamine on, on mõttetu või pole päris asjakohane, kui kui tegemist on korruptsioonisüüdistustega ja nii edasi ja nii edasi, aga ma leian siiski, et nende küsimuste esitamine on möödapääsmatu, ainult poliitilise dialoogi jätkamine nendes küsimustes aitab meil naiste küsimuse päevakorda, siiski jätta päevakorda nendes kõnealustes vaadeldavates riikides. on teada, et äh, kui me neid küsimusi esitame ka tulevikus, siis on teada, et äh, see on kindlasti asjaolu, millele me, mis on meie jaoks oluline varmt tack för mycket. suur aitäh. suur aitäh äh, selle väga huvipakkuva tutvustuse eest, äh, see on tõesti väga oluline, sellepärast et äh, me räägime demokraatiast ning see, et me nüüd asjad lahku lööme, ühest küljest räägime Euroopa Liidust äh, ning teisalt jälle teistest piirkondadest. ma arvan, et äh, me peame siin ikkagi ka rõhutama neid probleeme, mis meilgi kodus on. nii et äh, selleks ainsaks viisiks leida lahendus ka meil kodus ning seeläbi mõjutada võib-olla olukorda mujalgi minul on kaustas olemas kogu ettekanne, see on hästi huvitav ja ma teen ettepaneku, et see tuleks laiali jagada kõikidele meie komisjoni liikmetele. küsimus on väga tähtis kogu komisjoni jaoks. me peame saama selle tekstiga tutvuda aga samuti kõik need ettepanekud ja sätted siin, kõik see on hästi põnev. suur aitäh äh, selle teema tutvustamise eest ning äh, suur aitäh ka kõikide nende dokumentide eest, mis me, te meie komisjonile andsite. proua Morin Chartier, palun. jah Äh, kaks äh, väikest märkust. Te tõite välja ühe väga tõsise probleemi ja ma usun, et meie komisjon peab olema väga kindlakäeline neis äh, valdkondades ja see puudutab just nimelt naiste rolli parteides nagu proua esinaine ütles, demokraatia tähendab demokraatia toimimist, kuid tähendab ka naiste kohta selles äh, süsteemis. ning naiste roll siin käib läbi muidugi nende rooli parteides. ja ma usun, et siin te olete olnud äh, vägagi kindlakäeline. Fiona Hall. jah jah, tegemist on ühe küsimusega, mida me oleme küsinud, äh, kui me oleme kohtunud parteidega. kas neil on mingeid meetmeid selleks, et tagada, et naised on äh, kohaselt esindatud ka kandidaatide seas, sest et on selge, et ei ole võimalik naisi saada parlamenti, kui neid ei ole kandidaatide seas Need meetmed, äh, mis on võetud erinevates riikides, on väga erinevad, osades riikides on olemas äh, ette nähtud kohad naiste jaoks ning äh, teatud protsent lausa kohtadest. teistes riikides on võib-olla teatud julgustavaid meetmeid mõningal määral, näiteks ei nõuta samavõrd suurt osalusraha. tegelikkuses neis riikides kus osalusraha leidmine on väga keerukas, on tegemist positiivse meetmega, kui naiste puhul on see summa väiksem. aga jah, olukorrad on väga erinevad, kui me räägime parteide esindajatega. ja kas või siis, kui me vaatame, kas nad on üldse mingeid meetmeid võtnud, et tõsta naiste osalust. väga keerukas on kõike seda ka kvantitatiivselt hinnata, sellepärast et eh, vahel, kui on olemas meetmed eh, selleks, et tagada naiste osalus ja teatud protsent on ka ette nähtud, siis ikkagi võib olla eh, ka erinevaid viise, kuidas naised ikkagi kõrvale jäetakse, näiteks ei pandud neid teid valimisnimekirja etteotsa või siis või siis äh, ei pöörata neile piisavalt tähelepanu äh, kampaania käigus. suur aitäh, proua Hool! niisiis, me oleme oma päevakorraga ühele poole jõudnud ja me tuleme kokku jälle homme hommikul kell üheksa ja siis on meil hääletused, tuletan meelde, et me ka muutsime päevakorda mõneti. tahaksin tänada sekretäriaati ning esinaine tänab ka tõlke. ja homme hommikul siis kohtume uuesti, meeldivat õhtut!